Good afternoon, ladies and tere päevast, daamid ja härrad! mul on väga hea meel, et te olete saanud täna siia tulla. tere tulemast kõigile osalistele siin avalikul kuulamisel, mille on korraldanud Naisõiguste Komisjon, valmistades ette raportit naiste olukorrast Põhja-Aafrikas nagu te teate, me oleme väga huvitatud sellest teemast ning üritame jälgida olukorra arengut. naisõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon otsustas pühendada olulise osa oma tööst sellel aastal just nimelt sellele teemale. me alustame täna avaliku kuulamisega, mille järel minu lugupeetud kolleeg proua Kosta koostab raporti ja samuti oktoobri lõpus läheb meie komisjoni delegatsioon Tuneesiasse. kõik äh, olid nõus sellega, et naiste roll nõndanimetatud Araabia kevades on väga oluline. sellele vaatamata kardetakse, et äh, need muutused, mis nendes riikides on aset leidnud, võivad äh, tuua kaasa tõsised tagajärjed naiste õigustele ja see valmistab meile muret. selle ürituse eesmärk on vahetada mõtteid Põhja-Aafrikast pärit naistega, äh, nende naistega, kelle elu siis puudutas Araabia kevad, mõned nimetavad seda nüüd juba Araabia sügiseks, vähemalt naiste õiguste vallas on toimunud sügis meie prae-, prae-, peamiseks huviobjektiks praegu peaks olema see, mis saab edasi, kuidas hoolitseda selle eest, et naisi ei mõjutaks negatiivselt need muutused, mis toimuvad, et nad nendest hoopis kasuks saaksid, et sünniks, ei saa sündida ju tõelist demokraatiat, kui pool elanikkonnast on kõrvale jäetud. muutused peaksid olema nähtavad kogu ühiskonnas, mõlemal pool Vahemerd peaks äh, naistel olema võimalus äh, anda oluline panus poliitilisse, majanduslikku ja sotsiaalsesse ellu, olla muutuste liikuma panevaks jõuks. arengukomisjon koostab arvamuse, arvamuse koostajaks on proua Gretu Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, ta vabandab, et ta täna siin olla ei saa aga meie arvamuse koostaja proua Kosta on kohal niisiis, kõigepealt annaksingi sõna proua Kostale. I will speak in uh, italian. proua Kosta ütleb, et kõneleb itaalia keeles, nii et, et kui te tahate minust aru saada, pange palun kõrvaklapid pähe. Allora, io voglio niisiis, tahaksin ennekõike tänada meie kallist Edith Bauerit, kes juhatas sisse selle äärmiselt olulise kuulamise ning ma näen, et siin on kohal ka minu kolleegid. kolleeg Romero, ma tänan, et te siia olete tulnud. ning ma olen täiesti kindel, et see meie kohtumine täna ei jää viimaseks, selles mõttes, et nii nagu mina olen siin raportöör, tahan ma kindlasti tagada seda, et järgnevate kuude jooksul on meil mitmeid kohtumisi selle raporti koh-, osas ning seda saab teha võrgustike kui ka töö, koostöö raames ning ma leian, et mina no kui naine, kui raportöör, kui Euroopa Parlamendi liige, kes on pärit sellisest riigist nagu Itaalia, kus on väga tihedad ajaloolised sidemed Põhja-Aafrika riikidega ning eriti just nende nelja riigiga, kes on siin esindatud, Tuneesia, Egiptus, Liibüa ja Maroko. ning ma leian, et ennekõike tuleb ütelda seda, et nii nagu Edith Bauer juba ütles, tuleb rõhutada seda, et meie naiste võrdõiguslikkuse, naiste õiguste komisjonis äh, on meil võimalus väljendada oma solidaarsust äh, otseses mõttes nendele naistele, kes äh, nendes Põhja-Aafrika riikides on olnud aktiivsed peategelased, seda erinevatel mood-, moodustel, nad on andnud meile alust sellele, et praegu meil on olnud Araabia kevad, et meil on lootus tuleviku poole, kuigi meil on palju eh, murepunkte samuti, mis on seotud eh, nende riikide tulevikuga. ning eh, meil on suur soov kuulata ka teid, meil on siin äh, palju, ka palju asjatundjaid, eksperte kohal, ajakirjanikke ning äh, ka valitsusväliste äh, organisatsioonide esindajaid, ühesõnaga need inimesed, naised, kes võivad panna, anda oma panuse et me natukene saaksime kergitada seda loori, mis varjutab väga sageli tegelikku olukorda nendes riikides mis on küll veidi kerkinud äh, viimastel aegadel pärast neid esimesi sädemeid, mis on viinud siis tõelise revolutsioonini. ning äh, me oleme näinud, et naised ja äh, tütarlapsed on sageli väga esimeses ridades ja me ei tohiks neid unustada. tahaksin ütelda lisaks veel seda, saan rääkida ka teie oma teiste kolleegide nimel, me ei saa vaikida Süüria väga keerulisest olukorrast, sest ma leian, et kõik meie peaksime olema tugevamad ning kuulutama seda, mis praegu toimub, sellepärast et maailma avalikkus ei saa jääda vaikseks selliste tapatalgude ees, nagu toimus Hulas ning kuhu, kus oli siis ohvriteks väga palju naisi ning eriti ka lapsi ning mind huvitab kõige rohkem see, et me läheme ühest fak-, lähtume ühest faktist. parlamendi tõukel on Euroopa Komisjon võtnud endale eh, ülesandeks eh, edendada eh, Vahemere koostööd ning äh, inimõiguste ning kodanikuühiskonna koostööd. me peame edendama demokraatilisi protsesse ning arenguprotsesse, kuid me teame väga hästi ning oleme väga mitmel konflikti ja konfliktijärgses olukorras juba näinud, et ilma naiste aktiivse osaluseta ning ilma nende äh, panuseta ülesehitustöös ka valitsuse tasandil ei, kui me ei tunnusta naiste õigusi ning nende osalust äh, kui äh, sellist üliolulist osa inimõigustes, ei saa meil olla ei demokraatlikut ega ka äh, jätkusuutlikku arengut ning sellisest veendumusest lähtun mina ning mm, panen siis kirja ehm, selle raporti, mind on siis määratud selleks raportööriks, selleks et anda rohkem jõudu ja rohkem hääleulatust sellele veendumusele. meie uus partnerlus ehm, poliitika, mille kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulis komisjon on välja kuulutanud, tutvustab meile uut lähenemist, mil, millel on neli põhimõtet. esiteks, rohkem tuge nendele riikidele, mis, mis saavad äh, demokraatliku ülemineku puhul suurimaid edusamme ning see on kooskõlas ka parlamendi mitmete muude veendumustega, näiteks resolutsioon kaubandussuhete osas Vahemere riikidega. ning teiseks vastastikune, mm, vastastikune võrdsus, suurem võrdsus, kolmas põhimõte, vajadus kaasata mitte ainult institutsionaalse, institutsionaalset äh, tasandit, vaid ka kodanikuühiskonda, ka eh, valitsusväliste organisatsioonidega koostöö ning kolmas väga oluline põhimõte on konkreetne tunnustamine selle kohta, milline on naiste roll äh, meie uues äh, partnerluspoliitikas ning lõpuks nii nagu ka on öelnud kõrge esindaja, on rõhutatud naiste olulisust äh, naabru, naabruspoliitikas äh, ning samuti eriti just Vahemere poliitikas. Euroopa Vahemeerumaade koostöö puhul on pandud paika juba mitmeid rakkerühme, esimene on toimunud Tuneesias ning äh, järgmine toimub pärast valimisi Egiptuses, pannakse paika kahepoolsed ähm, lepingud, millesse on mis on ka, mis lähtuvad Euroopa Liidu kaubandus- ja poliitikast ning poliitilistest veendumustest. kas Põhja-Aafrika ning Euroopa Liidu naised siis selles uues poliitikas eh, edasi lähevad? Dikt-, diktaatorite langemine on olnud kõige selle aluseks ning kogu raamustikus on ka tehtud Euroopa äh, nõukoguga koostööd ning on mitmepoolseid koostöid. Marokoga näiteks sõlmiti eelmisel nädalal Strasbourgis see ning on tehtud ettepanek järgmiseks partnerluslepinguks ning selle eelarve on äh, tõusnud kakskümmend kaks protsenti, seda on oluline rõhutada selleks, et teaksite, millised on meie uued vahendid ning milline on see raamistik, mille abil meil on võimalik äh, äh, tuge nii naistele tuge osutada. ning Euroopa eh, Investeerimispanga puhul, poolt on samuti eh, nähtud ette väga suured summad selleks, et institutsioonilise reforme läbi viia. ning on olemas ka üks eh, konkreetne kaitsemeede, millega valitsusväliseid organisatsioone toetada ning samuti kodanikuühiskonda laiemalt. selline on siis see horisont, mida ma tahaksin rõhutada ning sellele baseerub ka minu äh, raport ning äh, see Euroopa Liit, parlamendina tahame võtta endale vastutuse, et äh, vaadata, millised on praegused arengud ja dünaamika. leian, et see on ka üks võimalus, mis meil täna on, meil on võimalus teha suuremat koostööd naiste vahel siin ja sealpool Vahemere, Vahemerd nii nagu kolleeg Pooskurt eelmisel nädalal komisjonis rääkides äh, ütles, me peame pa-, äh, Vahemere partnerluse puhul rääkima just naiste dimensioonist ning see on see raamistik, mille sisse me tahame jääda mina raportöörina olen väga huvitatud sellest, millised on teie ettepanekud, millised on teie analüüsid selleks, et mõista paremini, milline on naiste olukord erinevates kontekstides. ma tean, et teie riigid on väga erinevad nii ajaloolisest perspektiivist vaadates kui ka kultuuriliselt institutsioonide poolt ning samuti ka põhiseaduse poolt, kuid on mõningad küsimused, mis on horisontaalsed, mis läbivad kõiki eh, uusi eh, noori demokraatiaid ning kus teie just praegu hetkel elate. ma leian, et me peaksime ka teie näidete või näpunäidete abil oma hindamisi tegema ning tahaksin üles kutsuda nii Euroopa parle-, Parlamenti kui ka teie institutsioone teha, tegema erinevaid partnerluskokkuleppeid ka kahepoolsete delegatsioonide kaudu teie riikides ning Euroopa Parlamendis. tahaksin kohe ütelda seda, et kõik see peab toimuma mõistagi austades põhimõtet, et eh, teie riikidel on oma poliitilised, institutsioonilised eh, valikud, te olete sõltumatud, autonoomsed ning samuti kultuuriline ning religioosne eh, iseseisvus. ning väga, on olemas väga palju rahvusvahelisi äh, konventsioone, Pekingi protokoll ja nii edasi ning äh, religioosne pluralism on üks nendest alustest, millele peab nii meeste kui naiste valik lähtuma, neil on võrdsed õigused ning lubage mul üks väike selline rõhuasetus on äärmiselt vajalik, et usk oleks inimeste valikuvabaduse aluseks mina soovin, et minu raport annaks suure panuse selleks, et meie vastastikune mõistmine pareneks ning et me teeksime paremat koostööd väljaspool eelarvamusi, mis teinekord valitsevad ka naiste vahel. ning nüüd rõhutaksin paari asja. nagu väga sageli viimasel ajal on kuulda, me teame, et praegu on toimus just, toimumas just Tairi väljakul manifestatsioon viimaste presidendivalimiste tulemuste vastu ning on ilmnenud ka mitmeid vägivallailminguid sõjaväelaste poolt kas praegustes demokraatlikes äh, protsessides äh, naised on tõesti esindatud, kas nende õigused on kaitstud ning ennekõike, kas see kõik äh, toimub selles vaimus, et austatakse neid ootusi, mis on naistel olnud algusest peale selles protsessis osaledes. ma mõistan, millised erinevused äh, on praegu veel mm, nii maapiirkondade kui ka linnapiirkondade vahel, eriti just naiste olukord on väga erinev. praegusel hetkel on faktid väga vastuolulised, seetõttu ongi teie arvamus väga oluline naiste osalus on olnud esimestel va-, vabadel valimistel väga suur kõikides teie riikides, ehkki äh, valimisprotsent on äh, väi-, väiksem kui vanasti. tahame teada, kas Tuneesia puudutav informatsioon vastab tõele kas see meeste ja naiste osaluse protsent on õigusele vastav? Egiptuses on kaks protsenti naistest valitsuses, ka nemad on välja jäetud üleminekuprotsessist Asma Mahfuz, kes oli blokker, kuulutas välja tegi ülekutse kahe tuhande üheteistkümnendal aastal minna väl-, väljakule protesteerima ning te teate, et talle anti ka sel aastal Sahharovi auhinna, ta oli auhinna nominent. me teame kõik seda ning ma tahan olla väga selge, sõnaline, et on väga suur olulisus, mida ei saa mõõta ainult numbritega, nimelt see, et praegu toimuvad vali-, vabad ning demokraatlikud valimised, mis, kus naiste osalus on äh, palju suurem. kuigi nemad ei ole pandud valimisnimekirjades esimeste hulka, vastupidi ning äh, ma palun, et meie külalised äh, selgitaksid asjaolu, kas ka teil on selline tunne et see, mida siin kommentaarides väga sageli ajakirjanduses lugeda on, teie kohalikes ajakirjanduses, et üritatakse praegusel hetkel selles teises faasis noori ja naisi kõrvale jätta pärast revolutsiooni kõikides neljas riigis on võimule tulnud islamistid, ning äh, on äärmiselt oluline ka, millised on koalitsioonid, mis on moodustunud kõikides nendes riikides. ning on toimunud väga suur killustatus äh, valijate hulgas, äh, väga mitmete parteide puhul on meile teada väga öö, ähm, vähe informatsiooni ning seega tahaksin ka teilt selle kohta rohkem arv-, teadmisi saada ning eriti just mõeldes Egiptusele. naised, kes on praegu reformide juures, ehkki täna Egiptuses on olukord, kus on kaks äh, kandidaati, kes siis juunikuus äh, lähevad lõppvooru, Shafik, äh, Ahmed Shafik ning Mohammed Mursi. tegemist on valitsus eh, siis Šafiki puhul on tegemist Mubaraki eh, peaministriga, Mursi puhul aga moslemi vennaskonna esindajaga. tahaksin paremini mõista, millised on eh, praegused suundumused naiste hulgas, millised on nende valikud nende kahe selle peamise presidendikandidaadi vahel Egiptuses kiideti heaks esimene sel referendum kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning äh, järgmine parlament paneb paika ka konstitutsioonikomisjoni. naisi on seal esindatud parlamendis kakskümmend seitse protsenti ning Marokos on konstitutsioon juba heaks kiida-, kiidetud on äärmiselt oluline välja tuua, et äh, need põhiseadused on seotud väga olulisel määral diskrimineerimisega või võrdsusega, õiguslikust aspektist leht-, lähtudes ning äh, konstitutsiooni tuleks sisse panna see, et naisi ei diskrimineeritaks Tuneesias, aga kus äh, võitsid äh, mõõdukad äh, mosle-, islamistid, on pandud sisse ka šaria seaduse nõue. niisiis, minul tekib küsimus, kas tõesti on põhiseadustes nii suured erinevused teie riikides kõik äh, parteid, kes on valimistel osalenud, on öelnud, et diskrimineerimist ei toimu, et äh, naiste ja meeste vahel on võrdsus, kuid rääkides Tuneesiast ning ka Egiptusest, äh, ei ole absoluutselt tehtud midagi konkreetset selleks, et võrdsust tagada Tuneesias on väga mitmed valitsuse esindajad äh, rääkinud üksikemade vastu, naiste õiguste vastu Egiptuse minister regionaalarengu valdkonnas ütles, et äh, naisi ei tohiks valida linnapeaks ning samuti Liibüa üleminekunõukogu on teinud samasuguseid ähm, väljaütlemisi. ning nüüd ma ka lõpetan kõikides äh, poliitilistes faasides on valitsusvälised organisatsioonid suurt, suurt rolli mänginud, Marokos nimelt on moodustunud nendes ka koalitsioon, Egiptuse naiste nõukogu, mis asendas siis selle endise Mubaraki naise nõukogu ning äh, ka selle nõukogu naiste osalus olen üks aspekt, mille kohta tahaks rohkem infot saada valitsusvälised organisatsioonid, nende tegevus, nende kaasatus äh, riikide poliitikasse on samuti äärmiselt äh, hea, mm, oluline teema. Te teate, et partnerluse ja koostöö raames on valitsusvälised organisatsioonid väga olulised ning meie tahaksime teada, milline on täpselt nende osalus riiki, riikides. samuti maapiirkonnad, naiste osalus hariduses ja nii edasi, vaatame näiteks, et Tuneesias on naiste haridustase palju kõrgem kui teistes riikides ning millised on uute valitsuste programmid haridusvallas, millised on nende prioriteedid, kuhu investeeritakse ning äh, millistes valdkondades saaks teha suuremat koostööd Aafrika ja Euroopa naiste vahel, näiteks äh, terviseküsimus, laste suremus ja nii edasi. krediidi küsimus on üks teema, mida peaks veel kord äh, põhjalikumalt arutama, meedia küsimus, meil on siin ka üks ajakirjanik, kes on Tuneesias väga aktiivne, naised ajakirjanikud kolm naist nimetati Tuneesias äh, ajutisteks raadiodirektoriteks, nii et siis äh, meedia roll, sõltumatu meedia ning naiste roll meedias, äkki kommenteeritakse ka seda, kuidas oleks võimalik äh, tegevust paremini toetada õiguslikud küsimused nendes riikides, väga sageli on seadused diskrimineerivad paraku nendes riikides ning äh, just vägivallaga seotud küsimused on äh, äärmiselt aktuaalsed, rääkisin siin ühe oma sõbratariga, kes on Liibüast pärist, te ju teate, et äh, naistevastast vägivalda on kasutatud revolutsiooni äh, ajal ka äh, sõjarelvana, selleks et hirmutada naisi, et ühiskonda hirmutada. kolleeg Romeroga koos oleme me jälginud äh, väga tähelepanelik seda teemat ning äh, proua Bauer on, on ju ka vastava raporti koostaja. me teame, et väga ammu on Liibüas ähm, toimumas äh, Aafrika teiste riikide naiste salakaubavedu, äh, sala üle piiri vedamine ning äh, seda me teame juba ammu, juba enne, kui praegune revolutsioon alguse sai, seega peaks looma tihedamat sidemed Euroopa Parlamendi ning Aafrika riikide parlamentide vahel, selleks et vältida sellist uut meie sajandi orjandust, nii et ma käsitlesin praegu mõningaid teemasid, mis meie arvates on väga olulised äh, ning tahaksin teie arvamust äh, nende teemade kohta teada saada. Äh, tänane kogemus saab meile olema väga väärtuslik, me kuulame teie arvamusi, teie kommentaare ning ka teie soovitusi, millised tegevused oleksid sellised, millega me saame parimat võimalikku tulemust koos saavutada juuli lõpus, vabandust, oktoobris esitlema teile oma raportit, seejärel tehakse sinna muudatusettepanekud ning oktoobri lõpus külastame me Tuneesiat, niisiis meie läheme Tuneesiasse, see on veel üks võimalus, kuidas teie häält kuulata, ning pärast seda võtame raporti vastu, nii et me oleme siis ka ühe uue kuulamise sidunud meie kogu seadusandliku, meie öö, raporti protsessi ja mul on väga hea meel, et ma saan seda teha, aitäh. aitäh, Silvia. aitäh, et sa oma kõneajast kinni pidasid, tahaksin tervitada Äh, nüüd meie külalisi ja anda neile sõna, nagu te näete. Äh, meil on väga palju küsimusi, mitte eriti palju vastuseid. ma loodan, et tänase kuulamise lõpuks on olukord natuke vastupidine. niisiis annaksin nüüd äh, sõna meie kahele esimesele külalisele proua Sondes Ben Khalifale, kes on ajakirjanik Tuneesiast ta on Tuneesia rahvusvahelise raadio ajakirjanik, tegutseb aktiivselt ka internetis ning on osalenud mitmetel konverentsidel, kus kõneldakse naiste rollist meedias ning tema tegeleb siis sellega, kuidas naistest sai muutuste liikuma paneva jõud Põhja-Aafrikas meie teine kõneleja on proua Suat Veidi, kes on ülikooli professor ning esitab vabaühendust, mis tegeleb äh, Liibüas naiste õigustega. Äh, proua Veidi on siis Sorbonni ülikoolist Pariisist äh, ja ta tegeleb siis aktiivselt vabaühenduses, mis tegeleb naiste õiguste edendamisega maapiirkondades Liibüas ta on tegelenud ka äh, vägistamisohvriteks olevate naiste abistamisega. Äh, ta oli ka nõunik ähm, soolistes küsimustes Rahvuslikus Üleminekunõukogus, Üleminekunõukogu naisteministri juurde ja ta hiljuti lõi vabaühenduse, mis siis tegeleb naiste õiguste kaitsega. aga kõigepealt siis saab sõna proua Sondes Ben Khalifa. suur aitäh mul on väga hea meel, et ma saan olla täna teie hulgas ning äh, kõigepealt läheksin natukene ajaloos tagasi, äh, vaataksin, kuidas Tuneesia naiste olukord on arenenud, sest ma arvan, et äh, et ilma minevikuta ei saa meil olla ka tulevikku, oluline on säilitada järjepidevus niisiis äh, äh, sugudevahelise võrdsuse olukord Tuneesias leiab peegeldust siis võrdõiguslikes seadustes, mis on arenenud selles suunas, et naiste õigusi tunnistatakse perekonnaõiguse vallas, samuti sotsiaalses, majanduslikus, poliitilises ja kultuurilises sfääris. sellised äh, edusammud naiste õiguste osas on, ähm, on üsna eesrindlikud ja pikka aega olid nad ainulaadsed äh, islami ja araabia maailmas. Äh, isikustaatuse seadustik võeti vastu juba enne põhiseadust, sellega äh, kaotati polügaamia, seati sisse võrdsus meeste ja naiste vahel ning ant-, äh, õigus lahutada ja samuti andi abielupaarile õigus siis lapsi adopteerida ning naistele anti teatud kodanikuõigused, teatud vabadus, mida nad siis ka aastate jooksul on kasutanud ja tänu sellele isikustaatuse seadustikule, mida teistes islamimaades ei ole, saavad naised teha aborti, lahustada, neil on õigus saada toitjakaotuspensionit tänu tagatiste fondile aga selgub, et sellest kõigest ei piisa ja seetõttu on Tuneesia naised jätkuvalt võidelnud selle eest, et saada endale rohkem õigusi ja seda ka siis Ben Ali äh, režiimi ajal Äh, nad on saadud, saanud õigusi lahutuse valdkonnas, kodakondsuse valdkonnas, on saavutanud ka selle, et äh, koduvägivald äh, oleks siis õigusrikkumine, mille eest saab karistada juba Benali äh, režiimi ajal pidasid naised viimast äh, võitlust selleks, et saada õig-, võrdsus ka pärandiõiguse valdkonnas, näiteks äh, Tuneesia naistel, kui vanemad ei ole seda spetsiaalselt ette nähtud, on õigus poole väiksemale pärandiosale kui nende vendadel Vä. väga vaja, on vaja veenda konservatiivseid perekondi, kes tahavad naistest teha lihtsalt soojätkajad ehm, naiste õigusi aga kasutati ka Ben Ali võimu ajal ära justkui kaitsevalli poliitilise islami vastu. kodanike ühiskond ning äh, kõik need äh, meeleavaldused, mida korraldas äh, endine režiim, oli minu arvates lihtsalt sellised piltlikud, nende eesmärk me ei tohiks unustada seda, et väga paljud ähm, naised kannatasid endise režiimi ajal ja just need kann-, nende kannatuste tõttu ongi naised saanud revolutsiooni nurgakiviks. naised olid esimesed, kes detsembris kahe tuhande kümnendal aastal rahva ülestõusu ajal mobiliseerusid ja ülestõus viis siis Benali kukutamiseni Revolu. Revolu- revolutsiooni ajal naised ja mehed võitlesid kõr kõrvuti ja kukutasid diktaatori. tänane on küsimus selles, et kas see revolutsioon on tegelikult toonud kaasa naiste olukorra paranemise. E, enne neljateistkümnendat jaanuarit äh, tuli Tuneesiast selliseid vastuolulisi märke ning peamised poliitilised jõud äh, äh, ei ole olnud väga selgetel seisukohtadel Tuneesia võib olla uhke selle üle, et me oleme jällegi kord esirinnas. me te,, tegemist on suure võimuga, võiduga sest et naised on olnud poliitilises elus siiani väga aktiivselt esistatud, aga jällegi üleminekuvalitsus oli peaaegu täielikult maskuliinne Äh, niisiis selles ähm, äh, üleminekuvalitsuses oli ähm, äh, naisi väga vähe, ainult kaks kuueteistkümnest ja see on ainult üks sellistest näidetest. ja selline ebavõrdsus, kui see jätkub, näitab, et ähm, selline eba, ebavõrdsus Äh, selline ebavõrdsus on naisliikumiste poolt hukka mõistetud, sellist ebavõrdsust soovitavad säilitada konservatiivsed jõud, kes tahavad naist suruda koduseinte vahele, tahavad nende kutsealast tegevust piirata ja sellised väljavaated on väga murettekitavad äh, naiste jaoks igatahes äh, me ei tohi äh, loobuda nendest õigustest, mida me oleme saavutanud, ma tahaksin äh, rõhutada, et need, kes praegu võimul on, kolm erakonda, on vähemalt suu-, suuliselt lubanud, et nad ei lähe isikustaatuse seadustiku kallale ja naised praegu peavad võitlust nii demokraatia nimel kui ka oma identiteedi nimel. Tuneesia naised võitlevad sallimatusega, fanatismiga, ekstremismiga. Nad on esirinnas äh, usuvabaduse vastu äh,, nimel peetavas võitluses, meeste-naiste võrdsuses äh,. naised on äh, väga aktiivsed sotsiaalvõrgustikes äh,, vastupanu korraldamises. Nad kaitsevad kaasa äh,, kaasaja saavutusi ja oma õigusi naisi, eh, naisõigusi ähvardab kähvatavad eh, väga obskutaristlikud tõlgendused seadustest ja ma räägin siin salafistidest, eh, sellepärast et on salafiste, kes võib-olla ei olegi niivõrd agressiivsed, nad on lihtsalt väga usklikud Äh, nii et, et selles äh, küsimuses valitseb üsna palju ebaselgust, äh, tuleb kinni pidada isiku staatuse koodeksist ja põhiseadusest tahetakse peale suruda ka naistele loori kandmist, samuti kehtestada uuesti polügaamiat. nii et, et tahetakse lihtsalt ära kaotada seda isiku staatuse seadustikki, seadustikku. islamistide võit, Ennahda erakonna äh, võit võib ohtu seada aastakümnete jooksul Tuneesia naiste poolt saavutada. Äh, isikustaatuse seadustik on endiselt seotud siis poliitilise tahte ja valitsuse äh, ettekirjutustega loodame, et kodanikeühiskond ja demokraatlikud eri, erakonnad ja mitte üksnes naised võitlevad selle eest, sellepärast, et kaalul on Tuneesia tulevik. me oleme praegu pöördepunktis, praegu koostatakse põhiseadust ja tegemist on väga olulise etapiga. sugudevaheline võrdsus peab olema üks põhi, põhi, peamisi põhimõtteid, mida ei saa muuta ega selle taganeda ja üks väga oluline punkt on ka inimõigused ja naiste õigused iseäranis. jutt käib tuhande üheksasaja viiekümne üheksanda aasta sättest, mille kohaselt rahvusvahelised konventsioonid on kõrgemal riiklikest seadustest. seda, see, see põhimõte tuleb uuesti sisse panna järgmiste põhi, põhiseadusesse, selles küsimuses ei ole, tohi olla mingit tagasiminekut. võitlus meeste ja naiste võrdsuse vahel ei ole kahtlemata kerge ähm me eh, ja kui naised eh, oma õigusi ei kaitse, siis nad on selles ise süüdi. ja näitaksin teile nüüd pilte Tuneesia naistest eh, iseseisvuse saavutamise saadik, näitan naisi kui võitlejaid. ja me, me loodame, et asjad selles suunas liiguvad edasi no sa, sa see au moment de la revolution. Euh, siin on siis pilt euh, revolutsioonist, äh, äkki te näitaksite seda slaidiseeriat algusest peale? Vous voyez là, c'est juste après l'indépendance. Äh, kohe pärast iseseisvuse saavutamist äh, naised on tänavatel, et nõua, nõuavad oma õigust, oma vabadusi. pärast ning nagu ma ütlesin, neid Äh, toetasid, võimud toetasid neid. Elles ont eu, oui, elles ont eu la chance d'avoir le soutien. niisiis ähm, naistel oli olemas toetus nende nõudmistele <laughs> on oh, recompte. Bon, là, c'est la première femme médecin. Äh, esimene Tuneesia naissoost arst on siin pildil. Äh, siin on jällegi revolutsiooni aeg, ma tahaksin välja jätta pildid Ben Ali ajast, ma ei teagi, miks ma seda olen teinud, võib-olla et äh, teadmat-, alateadlikult jällegi pildid revolutsiooni ajast. naised neil looridega kui ilma. nüüd siin salafist Äh, kes üritas heisata Tuneesia lippu. nii, niisiis äh, Tuneesia naised siin räägivad selle, näitavad loosungeid sellest, et nad tahavad võidelda oma vabaduse eest. Äh, siin on siis aktiivne kodanikeühiskonda nad on aktiivsed, aga minu arvates ja ma juba ütlesin seda ka enne, Äh, aktiivne kodanike ühiskond on küll, on olemas, aga see aktiivsus väljendub rohkem negatiivselt, nad reageerivad sellele, mis juhtus, aga nad ei tegutse. Äh, neil ei ole sellist selget strateegiat, nad äh, lihtsalt tulevad tänavatele loosungitega enne kui ma lõpetan oma sõnavõtu, näitaksin teile ka ühte videot, mille ma juhuslikult leidsin la journée de la femme. Oui. Le, le, le son, s'il vous plaît. Heli, palun. <laughs>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 là c'est pour dire euh, bon, il n'y a pas le son, je ne sais pas pourquoi. Euh, heli ei ole, ma ei tea, miks ei ole heli. Äh, äh, siin räägitakse, et ei ole Tuneesiat, on ainult rikkad ja vaesed mehed ja naised. Äh, Tuneesia jaoks on vaja, et kõik inimesed, kõigil oleks koht, et kõik oleksid, et kõiki sallitaks, kõik oleksid võrdsed. ja see on siis rahvusvaheline naistepäev siin. J'aimerais bien clore cette intervention sur une note positive. ja tahaksin lõpetada siis positiivses toonis. Ähm, äh, naised suudavad, äh, naised tahavad ja suudavad palju saavutada ja ma arvan, et Tuneesia naised äh, praegu on mures ja kui ollakse mures, siis tegutsetakse ja reageeritakse ja kui kardetakse, siis jällegi ei suudeta mitte midagi teha I would like to thank you. Eh, suur tänu, ütleb proua esinaine. Eh, aitäh selle väga olulise info eest, mida meiega jagasite, kõik, mis te ütlesite, oli äärmiselt huvipakkuv ja annaksin nüüd järgmisena sõna üle proua äh, Souad Veidile, kes äh, on tulnud Liibüast, nii et äh, sõna on teil, palun partei PDN hoolitses selle eest, et eh, nimekirjas mitte ei olnud mehed ja naised ainult võrdselt, vaid ka, et need kandidaat olid seatud siis vaheldumisi kõigis valimisriik, ringkondades, nii et, et võrdne arv mehi ja naisi oli ka nimekirja tipus eh, kui see era, erand aga kõrvale jätta, siis eh, erakonnad ei nõudnud, et nimekirja tipus oleks võrdne esindatus Äh, valituks osutuste naiste hulk oli pettumust valmistavalt väike, kahekümne, äh, siis äh, sellest kahesaja neljateistkümnest kohast viiskümmend üheksa ainult sai nais, naised ning nelikümmend nendest on kõige suuremast erakonnast, sellepärast et kuna see oli kõige suurem erakond, siis neil oli lihtsalt väga palju kandidaate ja nii ka naised said valituks ning üks asi, mida Euroopa valitsus, valimisvaatlusmissioon oma lõpparuandes ütles, oli, et äh, see võrdsuse süsteem nimekirjades, äh, seda süsteemi saaks edasi arendada ning tulevikus äh, võiks võrdsuse sisse seada ka nimekirja ülaosas. see mõjutaks oluliselt valituks osutud nais-, osutunud naiste arvu veel üks pisut negatiivne asi seoses valimistega on seotud meediakajastustega ja sellega, kui palju kandidaatidele eetriaega anti. naised äh, said väga väikese osa sellest äh, eetriajast. või nende tegemisi meedias kajastati suhteliselt vähe nii palju siis valimistest. nüüd äh, ma arvan, et arvestades seda, et äh, praegune parlament äh, koostab põhiseadust ja asjaolu, et selles äh, parlamendis ei ole eriti palju naisi, tõstatab küsimusi ja samuti see, et enamik nendest naistest, nelikümmend viiekümne üheksast, on pärit siis islami erakonnast, Ennahtast ja see tõesti põhjustab rahust, rahutust, sellepärast et Ennahta on äh, eeskujuks võtnud just nimelt Türgi mudeli ja viimastel päevadel on Türgist tulnud väga negatiivseid uudiseid just nimelt naiste õiguste kohta. niisiis äh, äh siit tõstatuvad ka terve rida küsimusi. lõpetuseks äh, tahaksin mainida seda, et ma tulen praegu otseselt siis demokraatia toetuse ja äh, valmistatud vaatlusgrupi äh, koosolekult, kus vaadati, kuidas parlament saaks to toetada siis uue parlamendi vast valitud liikmeid ning äh, näiteks koostatakse juhtkomisjon, kus osaleb ka Euroopa Parlamendi saadik ning parlament kavatseb teha väga tihedat koostööd UNDP-ga mis äh, töötab välja siis suurt toetusprogrammi uutele assamblee liikmetele. ja see programm näeb ette siis ka toetust äh, haldusteenustele, mõned nendest inimestest siis tulevad siia ja hakkavad siis jälgima meie äh, inimeste tööd, ma arvan, et see on võib-olla võimalus äh, Eh, kuidas me saaksime eh, omal moel toetada neid naisi, kes parlamenti on valitud, aitäh. aitäh. Eh, olge palun natuke kannatlik, sest ma tahaksin anda sõna ka komisjoni esindajale. ja siis alustame arutelusid Äh, ma tahaksin öelda nii palju, et, et mina ise olin ka seal, kes äh, või hääletasin valimisseaduse poolt, ütleb äh, üks saalis viibijatest. aga jah, proua Bauer ütleb nüüd, et nagu ta aru saab, jah, ta saab olukorrast aru, aga nüüd ta tahaks anda sõna Mario Pilar Palermo Valerole ja Mirjam Ibras Pihambaole sõna ma ei tea, kumb nendest sõna võtab, ütleb proua eesistuja. palun. Äh, tere. meid äh, tõesti huvitas väga see, mida siin täna esinejad ütlesid, sellepärast et meie jaoks on see ka võimalus õppida, kuidas olukord areneb. komisjoni jaoks ähm, on Põhja-Aafrika prioriteetne teema me tegeleme Euromediga ja vaatame ehm, seda, millised eh, programmid praegu ettevalmistamisel on. üks oluline programm kiidetakse heaks septembris, seitse miljonit eurot ning eh, me pöörame just tähelepanu sellele, kuidas naistele majanduses ja poliitikas rohkem võimu anda nii et, et meie oleme naisi selles protsessis pidevalt toetanud, me oleme alati toetanud soolist võrdõiguslikkust Põhja-Aafrikas meil ei olegi tegelikult midagi suuremat siia lisada, nii et, et kui osalejatel on midagi küsida, siis oleme valmis vastama. aitäh! meil on siin ka välisteenistuse esindaja äh, proua Fernandes de Calderos, kas ta, kas ta soovib ka sõna äh,? vabandust, ka mina tahaksin sõna võtta, nagu meie kolleegid komisjonistki oleme me siin selleks, et kuulata, aga on selge, et me oleme olulisteks tegijateks nii enne kui ka pärast revolutsiooni ja ka praegu ning minu jaoks isiklikult on väga huvitav see, kuivõrd erinev on ühelt poolt Tuneesia olukord ja teisalt see olukord Liibüas Äh, äh, revolutsiooni raamtingimused olid sarnased, aga protsess ise toimus üsna erinevalt ning äh, kui lisada siia veel Egiptuse, Maroko, siis seal oli ilmselt ka palju erinevusi ja nüansse. ma tahaksin rõhutada seda, mida proua Costa juba alguses ütles, et meil on olemas naabruspoliitika, mida me reformisime pärast revolutsioone Eh, see kehtib Tuneesia kohta ja ka paljude teiste kohta, meil on olemas eh, raamistik, meil on olemas assotsieerimislepingud, meil on tegevuskavad, mis on juba üsna hästi välja töötatud ja mis puudutavad nii inimõigusi kui ka naiste õigusi. me ol-, ja mina eh, ise olen olnud ka Tuneesia delegatsioonis, nii et, et ma tunnen Äh, seda olukorda, proua Khalifa ütles, et oluline on meenutada minevikku ja see on tõesti oluline. Äh, Liibüaga aga on olukord teistsugune, seal me alustame täiesti nullist. me alustame selliste väikeste asjadega, meil on äh, inimõiguste rahastamise vahend, mille raames me siis algustame, alustame teatud tegevusi, aga tegemist on tõesti sellise algusega, miinimum inimõigustega Äh, tegemist on tõesti esimeste meetmetega, mis on suunatud naistele, aga Tuneesias, Marokos ja äh, mujal meil on juba väga äh, arenenud programmid. minu kolleegid komisjonist on ka siin, nemad on meid aidanud väga paljudes valdkondades, siin haridus, eelarve, majandus Äh, nii et, et meil on selline väga äh, konkreetsed meetmed, mis on äh, suunatud siis na-, ka näiteks na-, inimõigustele ja naiste õiguste süvalaiendamisele. niisiis, me oleme siin selleks, et kuulata ja me saime aru, et tegemist on protsessi algusega ja ka oktoobris oleme valmis ära kuulama ja rääkima teile siis, mis on plaanis. aitäh! aitäh! enne kui me alustame nüüd teist vooru äh,, tahaksin äh, küsida, kas äh, proua Pessis soovib äh, praegu sõna võtta? Äh, aitäh, ma ei taha kõneaega siin ära võtta, tahtsin lihtsalt anda täiendavat äh, infot proua äh, hoolile. mina kuulusin sellesse organisse, kes valis, koostas ette seaduse põhiseadusliku kogu valimiseks ja ma tahaksin öelda, et valimisseaduste alas on Tuneesias olukord täiesti uus. Need seadused, see seadus, mis vastu võeti, oli seadus ainult ühtedeks valimisteks. nii et, et see, see nii et, et tegelikult meil praegu valimisseadust ei olegi me me ei tea, kas järgmise põhiseadusega kehtestatakse proportsionaalne valimissüsteem või majoritaarne valimissüsteem või äh, nimeline, nime, ühe kandidaadi, üksikkandidaatide valistamine, kas meil saab olema presidentsiaalne vabariik, poolpresidentsiaalne? nii see, äh, me peame täiustama oma süsteemi, aga praegu hetkel meil tegelikult midagi ei olegi Äh, nii et, et kui siin öeldakse, et naised on esindatud ainult siin kuskil kahekümne kolme protsendi osas parlamendis, äh, äh, sellepärast et väga paljud, oli küll erakondi, aga olid ka sõltumatud kandi-, kandidaadid, nii et, et äh, ligemale kuussada sellist nimekirja olid indi-, individuaalsed nimekirjad. nii et, et Äh, asi ei ole, selles nime, nimekirjad ei ole ainult selle võrdsuse puudumises süüdi. Äh, nüüd, mis puudutab Türgi mudelit, äh, siis NHT täna ei räägi enam üldse Türgi mudele, mudelit, selleks on ka täiesti põhiseaduslikud põhjused, ärgem unustagem, et Türgi ei ole tegelikult Araabia riik ning islam on meil enam-vähem äh, selgelt äh, riigi usk, nii et Türgis, Türgi on ilmalik riik, nii et, et me äh, ja mis puudutab nüüd Türgi islamist, siis nemad võib-olla soovivad sellist väga klassikalist islamistlikku riiki, nii et me ei saa siin praegu Äh, rääkida konkreetsest Türgi mudelist. Ennahta äh, on äh, lihtsalt sellest, sellest kõnelnud. Thank you so much, I would like to open uh, the aitäh ja alustame nüüd siis teise vooruga ning tuletaksin meie ekspertidele meelde, et nad palun peaksid kinni kümneminutisest kõneajast, eh, selleks et meil oleks piisavalt aega ka pärast aruteluks. niisiis, meil on veel kolm kõnelejat, proua Nabia Hadush, eh, Maroko Naiste Demokraatlikust Assotsiatsioonist, eh, proua Huda Badran, kes on Äh, siis äh, ülikooli õppejõud, äh, kes kuulub erinevatesse võrgustikesse ja organisatsioonidesse, mis edendavad naiste õigusi nagu Euromedi naisõiguste võrgustik ning ta on väga kogenud siis lobitegija rahvusvahelistes organisatsioonides teine esinejana Hoda Badran, kes on äh, Araabia Naiste Alliansi esinaine Egiptusest. Äh, ta juhib Araabia Naiste Liitu äh, ning ka juhib siis katusorganisatsiooni, mis ühendab väga paljusid vabaühendusi. ta teeb koostööd teiste Egiptuse ja Araabia maade organisatsioonidega, et tagada naiste õigused, hoolitseb selle eest, et võetakse vastu vastavad seadused ja samuti äh, aitab välja töötada programme, mis on seotud inimõigustega. ning enne kui annan sõna kolleeg Estrelale, tutvustaksin ka kolmandat külalist, proua Sofi Pessisi, kes on äh, siis äh, äh, rahvusvahelise inimõiguste föderatsiooni asepeasekretär, tema on Tuneesiast ta on teadlane äh, Pariisist ning tegeleb arenguküsimustega ning Magrebi piirkonnaga. ta on avaldanud mitmeid raamatuid ja artikleid naiste kohta Araabia maailmas, sealhulgas Araabia naised ja vabadus. niisiis äh, tahaksin nüüd kasutada võimalust ja anda sõna proua Nabiahadushile Donc en réalité parler de... suur tänu. ma tulen Marokost ja räägin seega Marokost ja enne kui ma, ja kui sellest rääkima hakata, tuleb tagasi minna tagasi äh, vähemalt äh, umbes viisteist aastat ja mitte ainult keskenduda praegusele sellepärast, et Maroko puhul viidi läbi väga palju reforme, mis said alguse juba varem, ma jagaksin nad kahte, kaks erinevat äh, reformide perioodi siis ehk teisisõnu kaks põlvkonda reforme esimene nendest sai alguse demokraatiale üleminekuga ja see on vähemalt äh, aastast üheksakümmend kuus siis, kus me nägime poliitika, äh, tõelist muutust poliitikas. see on periood äh, mis nägi väga positiivseid arenguid naiste olukorra jaoks ja need öö, teatud aega ka kestsid, mida see positiivne areng et, et, nägi siis, nimelt tõeline demokraatlik öö, muutus, kõrgel tasandil taheti naiste olukorda muuta ja naisliikumine sündis sellest, mis muutus professionaalsemaks, kogus tõsiselt kogemusi ja kes saavutas teatavad võimupositsioonid. seega meie võim ei seisnud mitte ainult mobiliseerumises, vaid ka tõeline võimupositsioon ja öö, ähm, tööle lähenemine müütus, muutus sellel ajal, räägime siis kas sellest, kas tegemist oli äh, vabakondadega või riigi tasandi organisatsioonidega, me nägime igal pool uusi lähenemisi. Äh, eriti osalusdemokraatia nimel, sellepärast et kõik reformid, mis läbi viidi, kõigepealt äh, pidid läbima komisjonid nendes komisjonides oli nii nais- kui meesliikmeid ning ühtlasi ka vabakondade esindajaid ja ka erakondade esindajad. viimane nendest, mis eh, niimoodi loodi, oli põhiseaduskomisjon ehk teisisõnu see on osalusdemokraatia, mis eh, kuulas ära Maroko kodanikuühiskonna ehk teisisõnu riik ei teinud nii, nagu ise ette nägi, vaid kaasas kodanikuühiskonna. ja nüüd siis me näeme seda, et esimene faas siis oli just seesama tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal alguse saanud esimene reformide põlvkond Äh, need reformid tõid äh, väga tõsiseid äh, muutusi ette ähm, seadusandluses, naiste õiguste kaitse ja edendamine, täpsemalt, aga siis laiemalt inimõigustele rõhumine. mis reformid need siis olid? seadusandlikud reformid, mis olid äh, määrava tähtsusega, üsna mitu seadusandlikku teksti muudeti, me ei räägi siin mitte mingisugusest isikustaatuse küsimusest, vaid pigem äh, räägitakse nüüd äh, pereseadusest, pere nähakse ühtsena, mm, see võtab kokku üsna mitu õigust, nii naiste kui ka laste õigused siis oluline seadusandlus, mida reformiti aastal kaks tuhat kolm, oli äh, töö ja karistusõigus äh, ning äh, rahvuslikkuse koodeks aastast kaks tuhat seitse, mis annavad Maroko naistele õiguse oma kodakondsuse edasi anda oma lastele need, need on need reformid, mis olid, on meie jaoks määrava tähtsusega ja mis äh, Äh, muutsid äh, oluliselt inimeste hoiakut, sellepärast et ähm, need äh, põhimõtted siis tõlgendati seadusandlusesse ja tunnustati nii naiste õigusi. nii rahvusvahelisel kui ka siseriiklikul tasandil võttis Maroko endale väga konkreetsed kohustused, siseriiklikul tasandil äh, Äh, viidi läbi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse institutsionaliseerimine nii-öelda avalikus ruumis, äh, aga äh, seda peamiselt sektoripõhiselt. ehk teisisõnu, need poliitikad kutsuti ellu neljas-viies ministeeriumis, haridusministeerium ja nii edasi ja seda kõike tehti siis projektide põhjal, mis olid koostatud koos äh, meie partneritega, esirinnas muidugi Euroopa Liiduga. ehk teisisõnu, need olid tõesti siis sektoripõhised ja ei olnud sugugi mitte süvalaiendatud nii-öelda valitsuse tasandil poliitikasse. Need võrdõiguslikkuse küsimused see oli ka periood, kus äh, toodi sisse siseriiklik võrdsuse ja ja võrdõiguslikkuse strateegia ja siis kaks tuhat üksteist ähm, valitsuse agenda võrdsuse jaoks ja kus Euroopa Liit väga suure panuse andis. loomulikult meil teatavaid probleeme ministri, ministeeriumite tasanditel on, ma ei hakka neid ministeeriume siit välja tooma, aga nendest on räägitud, äh, millised need probleemid meil praegu on ja kuivõrd valitsus muutus ähm, ja kuivõrd valitsused muutuvad, ähm, võeti äh, aluseks see, et see strateegia peab olema valitsuste ülene ja et uus minister, kes peaks võimalikult siis ametisse tulema, ei saaks äh, lammutada ära seda, mida teine on vastu võtnud selle strateegia puhul ning võrdõiguslikkuse kultuuri edendamine on meie jaoks olnud äh, väga oluline inimõiguste tegevuskava vastuvõtmine äh, ministrite vahe, ministeeriumite vaheline, mida samuti Euroopa Liit toetas, oli väga oluline samm selles teine protsess äh, siis reservide kasutusele võtmine aastaid, aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat üksteist Maroko ütles, et nad võtavad tagasi CEDAW konventsioonis nende reservatsioonid ja seitsmendal aprillil kaks tuhat üksteist seda ka tehti ehk teisisõnu keset äh, Araabia kevadet. Äh, meie nimetame seda võrdsuse kevadeks äh, muuseas, sellepärast et see oli see aeg, kus me võitlesime põhiseaduse muutmise eest ja naiste eh, üks kollektiiv eh, kandis nime eh, võrdus, võrdsuse kevad. ehk teisisõnu võeti tagasi siis Maroko reservatsioonid ja ka liituti lisaprotokolliga ning lisaks äh, see, äh, just nimelt äh, see lisaprotokolliga liitumine, mis puudutab just nimelt meeste ja naiste vahelised õrgu-, võrdõiguslikkust ja laste õigusi, on meie jaoks väga oluline. ehk teisisõnu, liitutud on siis uute konventsioonidega, võetud tagasi reservatsioonid ja lisaprotokollile alla kirjutatud. ja kolmandaks on tehtud väga palju selleks, et Äh, panna piir teatud diskrimineerimistele, aga loomulikult ei ole see võimalik kõikide diskrimineerimisvormide puhul. näiteks ähm, äh, nais, äh, maanaiste kollektiivid äh, ministeeriumid jagavad praegu maa, maa, äh, maalappe välja ja see on üsna kallis protsess, maad osta on väga kallis. ja tegelikult äh, Prantsuse koloniseerimise ajalst on pärit seadus, kus äh, õigus äh, Äh, maad saada oli ainult meestel ja mitte naistel ja seega meie organisatsioon, Maroko Naiste Demokraatlik Assotsiatsioon, oleme väga palju äh, tööd teinud selle äh, seadusandluse muutmise nimel ja naistele anti nende õigused tagasi ja nendel on ka võimalus siis toetust saada maa ostmiseks ja aastat kaks tuhat kümme on neil samad õigused kui meestel. ehk teisisõnu, siseministeerium esimest korda loeb äh, naisi äh, selle maale sama võrdõiguslikuks äh, võimalikuks omanikuks kui mehi. ja see ei ole sama, mis pärimisõigus see on teine asi, seda antakse võrdselt välja meestele ja naistele ja see oli esimene saavutus meie jaoks. meie naisliikumises arvasime, et äh, see on üks nendest äh, kõige olulisematest sammudest, mis ilmselt viib ka pärast pärandiõiguses, pärimisõiguses võrdsuse jaluleseadmiseni ja ja muidugi ka seda seadust võib tõlgendada erinevalt, seda seni on tõlgendatud väga konservatiivselt, nüüd võib seda teha äh, ilmselt loodetavasti ka natukene äh, kaasaegsemalt, aga kõik see on väga habras, äh, mis on saavutatud. näiteks vaatame pereõigust, seda ei reformitud terve seaduse ulatuses, vaid seal on väga palju diskrimineerivaid sätteid sees, mille kaotamise eest tuleb veel võidelda näiteks rahvusluse koodeks, ka siin anti naistele õigus anda oma lastele oma rahvus edasi, kui naine on abielus äh, mõne välismaalasega, aga oma mehele äh, tema oma kodakondsust anda ei saa ja see on jätkuvalt diskrimineerimine, kuigi mees võib, äh, mehe kodakondsus võib üle minna nii lastele kui naisele, nii et on üsna palju selliseid sätteid, mille eest tuleb veel võidelda nii et kuni aastani kaks tuhat üksteist tuleb öelda äh,, ei saavutatud seda, et kõik diskrimine-, et kõikidele diskrimineerimistele on pandud piir, me oleme näinud edasiminekut naisõiguste osas, aga sellest ei piisa. aastal kaks tuhat üksteist ehk teisisõnu siis keset seda Araabia kevadet käivitas Maroko teise reformide faasi, kui kuningas kuulutas oma kõnes välja põhiseaduse reformi, põhiseadus, mis siis äh, on kuuekümne teisest aastast äh, olnud jõus ja kus oli üsna mitu nii-öelda demokraatlikku sätet, äh, loomulikult mõneti kõhklevalt tuleb seda kasutada, aga inimõiguste osas ja naiste õiguste osas Äh, oli ainult preambula see, kus äh, paar õigust oli ära toodud, näiteks õigus haridusele, tervishoiuteenustele, õigus äh, elamu, elamiskohale ja nii edasi, ei viidetud, ei viidata seal absoluutselt inimõiguste põhimõtetele, nii nagu need rahvusvahelisel tasandil on kehtestatud ei keelustata diskrimineerimist, ei ole konkreetseid äh, sätteid äh, võrdõiguslikkuse kohta ja pärast seda kuninga kõne siis äh, hakkas töö selle põhiseaduse kallal pihta Äh, naisliikumised, nii nagu ka kõik teised äh, organisatsioonid ja vaba ühiskonna, äh, vabakondade esindajad hakkasid vana põhiseaduse põhjal koostama uue põhiseaduse projekti, mis ka üsna kiiresti laiali levitati, komisjoni kuulus erinevate organisatsioonide esindajaid, nagu ma ütlesin, naised ja mehed, assotsiatsioonide, inimõiguste, inimõigusorganisatsioonide liikmed, naisliikumiste esindajad, kultuuriliste õiguste eest võitlevate organisatsioonide esindajad, nii edasi, väga paljude liikumiste esindajad olid kohal, see siis ka spetsialistid põhiseadusalal, ülikoolide esindajad ja nii edasi ja me koostasime memorandumi näiteks äh, Maroko Naistedemokraatlik Assotsiatsioon esitas oma me memorandumi ja meie keskendusime siis konkreetselt naisõigustele. me tahtsime sellele asjale läheneda selle vaatevinkli alt ja mitte seda, mitte keskenduda ainult äh, sellele põhiseadus, äh, põhiseadusele tervikuna. veel üks memorandum, mul ei ole nüüd kahjuks kaasas nägi ette siis seda, et et lii-, läheneti asjale kui mingist teisest vaatevinklist. ettepanekuid oli väga palju. ja väga palju oli muuseas selliseid ettepanekuid, mis jäi, võetigi üle niimoodi, nagu need välja pakuti, sellepärast et see sõnastus sobis, milles nad olid kirjutatud, sisu sobis Ehm, nad võeti lihtsalt üle, neid oli üsna palju. kas eh, siis preambulasse või eh, põhiseaduse paragrahvidesse paragrahv üheksateist põhiseaduses on pühendatud siis just nimelt võõrõiguslikkusele ja diskrimineer-, diskrimineerimise vastasele võitlusele ja ette nähakse ka siis äh, võrdõiguslikkuse ameti loomine. Äh, selle komisjoni töö oli äärmiselt positiivse maiguga ja meile tõesti tundus, et see põhiseadus äh, võiks olla kogu rahva põhiseadus, et see ei olnud mingisugune riigi või valitsuse poolt kirjutatud äh, põhiseadus, vaid me tõesti leidsime, et see on äh, selline põhiseadus, mis peegeldab kõikide marokolaste ootusi ja lootusi. seal äh, Äh, tunnustatakse seda, et rahvusvahelised konventsioonid on ülemuslikud Maroko seadusandluse suhtes, see on väga positiivne. siis on seal äh, üsna mitu vabadust ja põhiõigust äh, ähm, ära toodud, see kõik soodustab nii-öelda tõelise kod-, Maroko kodaniku väljakujunemist, siin meie kolleeg Tuneesiast rääkis midagi kodakondsusest just hetk tagasi, Äh, Marokos praegu tegelikult naised ei saa oma kodakondsust nii-öelda täies mahus äh, rakendada, on väga palju diskrimineerivaid seaduseid ja on äh, õigusi, millel naistel ei ole juurdepääsu. nüüd sii-, samuti põhiseadus nõuab võrdõiguslikkust kõikides sektorites meeste ja naiste vahel ja toob siis õiguste ja vabaduste meetme samuti sisse, tegemist on nii-öelda positiivse agendaga esimest korda Öö, öö, ei saa enam rääkida sellest, et igasugused kvoodid on põhiseadusvastased, tõesti varem neid kvoote põhiseaduses sees ei olnud, nüüd on need sees seni äh, olid Marokos ainult äh, sise, äh, siseriiklikud nimekirjad, üleriiklikud nimekirjad, mis näitasid, et osad kohad on reserveeritud naistele, aga seda sai teha ainult siis, kui poliitilised erakonnad olid ähm, sellega nõus, see sõltus otseselt nendest heast tahtest, mitte kusagil seda kirjas ei olnud, et osad kohad peavad minema naistele, nüüd on see kirjas nüüd uued äh, institutsioonide vahelised meetmed, inimõiguste, põhiõiguste ja naiste vabaduste eriti ähm, kaitsmine, seda siis läbi uue komisjoni, äh, lisaks sellele ametis ka äh, nii-öelda vahendaja, kes on siis või ombudsman ja lisaks sellele on eraldi ametkond igasuguse diskrimineerimise vastase võitluse äh, jaoks äh, kõik need on siis kõik need diskrimineerimise vastased äh, dis,, kõik need diskrimineerimised, mis on toodud ära üheksateistkümnendas paragrahvis ja siis perekonna ja naiste õigused, äh, sellele on islamistid lähenenud natukene teistmoodi, nemad näevad ette, et perekonna all mõeldakse moslemi perekonda. meie näeme seda natukene teistmoodi, aga kuivõrd, kuivõrd tegemist on ainult nõuandva koguga eh, selle ameti puhul siis, siis eriti problemaatiline ei ole, kui ta oleks seadusandlik, siis oleks teine asi. nagu ma ütlesin, meie kannatused ei ole veel kindlasti kat-, lõppenud. edasiminek on olnud äh, suur, aga ka praeguses põhiseaduse tekstis on teatavaid äh, problemaatilisi kohti äh, minu meelest põhiseadus tegelikult ei kirjelda seda, milline mõju sellel on seadusandluse üle. ehk teisisõnu on olukord paljuski sama, mis enne seadusandlus, mis on natukene šariaadi nägu ja teisalt tunnustab rahvusvahelisi konventsioone, nii et seal on teatav selline kahenäolisus sees. ja problemaatilisi seadusandluslikke aspekte on veel teisigi, sellepärast et see põhiseadus ei ole täies mahus äh, nii-öelda kaasaegne kui näiteks seesama perenõustav perede nõukogu tegi, tõstatab mingeid küsimusi, siis võib äh, tekkida teatavaid tõlgendusprobleeme põhiseaduses, kõneleja kõneaeg on läbi. nagu ma ütlesin, äh, probleeme on veel palju ja jõuangi ma siit oma viimase slaidini. meie võitlus naistena äh, võrdsuse ja naiste kodakondsuse eest äh, jätkub, me kasutame ära kõik võimalused selleks, et mobiliseerida oma jõud, äh, et esitada küsimusi, äh, et oma seisukohti väljendada, oma soovitusi avaldame me oleme olnud, me oleme pöördunud uue peaministri poole, äh, pereministri poole, seega meie võitlus ei peatu need reformid, mille Maroko on käivitanud, ei äh, ole veel diskrimineerimist täiesti äh, välja juurinud. ma toon kolm asja välja sellest, mis on praegu meie ees kõige suuremad probleemid, nimelt äh, siseriikliku seadusandluse harmoneerimine põhiseadusega ja, ja rahvusvaheliste inimõiguste alaste tekstidega, see on äh, Äh, praegu meie jaoks lihtsam ülesanne, sellepärast et põhiseaduses on see nii ette nähtud ja seega võrdsuse agenda on meie järgmine suur tööpõli. Äh, siin teeme tõsist koostööd äh, vastava ministeeriumiga. võib-olla võiks meid selles aidata Eh, ja Euroopa Liit eh, ka seda, selle agenda täitmist on rahastanud ja siis eh, inimeste võrdsuse jalule seadmine kõikides instantsides, aga loomulikult tuleb tagada ka selle riikliku võrdsuse strateegia vahehindamised ja rakendamisanalüüs. praegu meie organisatsioon tegeleb just nimelt selle uue ametkonna loomisega, mis on paragrahvis üheksateist põhiseaduses välja toodud, ehk teisisõnu see ametkond, mis peab võitlema diskrimineeri-, diskrimineerimise vastu. alguses me rääkisime väga palju äh, sellest, et äh, et me ei saa rääkida ainult soopõhisest diskrimineerimisest, vaid diskrimineerimist näeme me kogu rahva vastu ja nii edasi ja nii edasi. lubage mul teid tänada, ma arvan, et ma ei ületanud oma kõneaega nii et kui teil on küsimusi, siis, siis palun. proua esinaine, suur tänu, proua Hadush. suur tänu selle info eest, mida meiega jagasite naiste olukorra kohta Marokos. kõneleja ütleb, et ta läheb üle portugali keelele ja annab sõna kohe proua Hoda Padranile. palun äh E aproveito para fazer eh, Silvi. algumas recomendações. Eh, jah, ma tahaksin anda teile ka mõned soovitused, enne kui te alustate. kõnelejad, palun pidage kinni kümneminutisest kõneajast sellepärast, et me oleme oma ajakavast juba väga kõvasti maha jäänud samuti tahaksin kõigile öelda, et, et paljusid, et kõik need sõnavõtud, mida me siin oleme kuulnud ja veel kuuleme, on kättesaadavad ka internetis. ma näen, et väga paljud inimesed on ka sõna palunud. ma üritan kõigile võimaluse anda, nii hästi kui halvasti, kui see välja tuleb kõigepealt proua Romeva. Gracias, presidenta eh,. Desgraciadamente en este parlamento funcionamos. kahjuks eh, siin parlamendis töötame me erinevates komisjonides ning on väga kahju, et need eh, liikmed, parlamendi liikmed, kes eh, peaksid siin kohal olema, peavad samal ajal viibima teistes komisjonides tööl. näiteks viis kolmkümmend pean mina olema öö, välisasjade komisjonis, sellepärast seal räägitakse konstitutsioonilisest protsessist Tuneesiast ning me tahame teada, milline on naiste roll ning mida nad teevad äh, põhiseaduse ettevalmistamisel, kuidas saab valimisprotsess olema tulevikus, finantseerimine ja nii edasi, kõik see on väga oluline ja see puudutab just meid naisi ning samuti ka Europarlamendi saadikuid. seega mul on väga kahju, et ma pean siit koosolekult ära minema, kuid pool kuus pean ma minema välismaale välisasjade komisjoni eh, istungile. seega ma palusin praegu sõna ning eh, katkestan teie sõnavõttu, kuid see on ainukene moodus, et ma saan üldse oma sõna sekka ütelda. niisiis, teen väga lühidalt. pärast eh, kahte esimest sõnavõttu mis olid omavahel väga vastandlikud, väga erinevad on näha, et äh, nendes kahes riigis valitsevad täiesti erinevad tingimused ning meie eurosaadikutena peame omama palju laialdasemat teadmisi kõikide äh, nende riikide kohta Põhja-Aafrikas ning äh, vastasel juhul me ei tea, milline on olukord riikides, kui me ei tea, millised on konkreetsed tingimused riikides, seega peame teadma, millised on igas riigis olukorrad palju äh, üksikasjalikult. mina olen Magrebi mm, delegatsiooni liige ning äh, see praegune kuulamine peab olema organiseeritud niimoodi, et Magrebi delegatsioon kutsutakse siia või see toimub koostöös Ahveti komisjoniga. sellisel juhul oleks meie töö palju tõhusam tõhusam, sellepärast me koordineerime paremini oma tööd, me räägime ju siin koordineerimisest, koostööst. ning eelkõneleja, kes just ära läks, oli eh, välimisvaatleja, ka mina olin seal missioonil Tuneesias eh, ning samuti ka Magrebi delegatsiooniga, igaüks teeb oma tööd, kuid me ei tee seda koos, me ei tee seda koordineeritult, seega me peame leidma mooduse, kuidas paremini oma tööd organiseerida, me peame leidma sünergia, mis muudaks meie töö palju tõhusamaks. niisiis, mina tulen praegu sõnavõtuga välja, sellepärast et me peame teadma paremini kõikide nende riikide konkreetset olukorda ning konkreetsemalt organiseerima kuulamisi koos teiste komisjonidega, mitte ainult Magrebi delegatsiooniga, vaid ka välisasjade komisjoniga koos, sellepärast et välisasjade komisjon peaks samuti sõna võtma, see küsimus, millest me siin räägime, ei puuduta ainult naisi, vaid puudutab kõi-, laiemalt, laiemat tegelikkust, me kõik elame elame Vahemereäärsetes riikides siin ka ning kokkuvõtteks tahan öelda, et mind rabas see olukord, mis toimub Liibüas, see on äärmiselt dramaatiline. vägivald, sõjaolukorra väli, vägivald küll, kuid see jääb alati vägivallaks, mis on läbiv ning mis puudutab kõiki meid to-, naisi. ning sellise vägivalla ees saame me ainult anda oma abi sellisel üleminekuperioodil ka Tuneesia naised võivad oma abi anda sellepärast, et need naised, kes on vägivalla ohvriteks olnud, on olnud sõjaohvrid ning seega töö peab nendega olema palju sügavam, palju laialdasem, meie peame tööd tegema saadikutena rahvusvahelise kriminaalkohtu juures. teised saadikud või need teised äh, eksperdid, kes siin praegu on ning kes äh, siin sõna võtsid, me peame andma neile oma poliitilise toe ning jääma pidevalt kontakti nendega niimoodi, et meil oleks suurem teadmiste pagas. nüüd aga lõpetan aitäh, Karmen, on väga raske ühildada erinevaid kohustusi, mis meil on, erinevaid koosolekuid, milles, millel me peame osalema, kuid me peame seda kuidagimoodi tegema, ehkki see kerge ei ole. mõistagi me võtame arvesse teie palveid, meie võtame arvesse seda, mis öeldi, sellepärast et oma tööd paremini koordineerida meil on kõigil väga suured äh, ootused äh, Araabia kevadega seoses ning eriti vaatame seda, milline roll on naistel olnud äh, selles protsessis ning demokraatia ülesehitamises vastavates riikides. niisiis, meie huvides on jätkata arutelu antud teemadel ning jälgida seda ka edaspidi lähedalt. nüüd annan, vabandanina annan kohe sõna proua Huda Padranile, palun. aitäh, äh, lugupeetud eesistuja, ma tahaksin tänada komisjoni selle eest, et te korraldasite selle kuulamise ja et te mind siia kutsusite kõnekõneleja vahetab mikrofoni. Äh, tahaksin tänada proua Kostat suurepärase sissejuhatuse eest äh, meie riikide olukorra kohta. mina ajapiirangute tõttu äh, üritaksin oma sõnavõttu pisut kontsentreerida ja ma olen avaldanud ka ühe artikli selles ajakirjas Äh, tegemist on siis selle ajakirja viimase numbriga. ma äh, valisin oma ettekandele pealkirja naised ja orga-, ja korraldamise jõud ning äh, ma arvan, et väga oluline Äh, just selleks, et olla äh, praegustes üleminekutes jõupositsioonil, on väga oluline asjade korraldamine. sellest näete te siin sellel slaidil ühte peatänavat, näete, kui palju inimesi siin on, üle miljoni inimese, kes tulid siis äh, välja Äh, Tahriri väljang, äh, see sõna tahrir tähendab muide vabastamist, nii et, et sellel sõnal on tähendus ja seetõttu noored tahtsid just ähm, minna sellele Tahriri väljakule, sellepärast et see tähendas siis, et me vabastame riigi endisest režiimist. Äh, inimesed olid siis sellel väljakul ja mitte ainult Tahriri väljakul, vaid paljudel teistel väljakutel kogu riigis ning naised äh, hüüdsid sama, samu nõudmisi nagu mehedki, nõudsid võrdsust, õiglust, demokraatiat. nii et, et naiste ja meeste nõudmised ei olnud erinevad. Äh, igasuguseid naisi osales, äh, noori ja vanu, mõned kandsid loori, mõned mitte. niisiis äh, kõik naiste grupid ja mehed, meeste grupid olid esindatud. Nad ei seisnud seal tänavatel ainult loosungitega, nad tegid ka palju enamat, naised põetasid haigeid ja vigastatuid, nad jagasid toitu Nad äh, hommikuti koristasid äh, seda rämpsu, mis oli väljakutele maha jäetud. meie vabaühendusena äh, organiseeri-, osalesime, mina ise osalesin, minu personal, minu perekond oli seal, aga me osalesime mitte ainult kui üksikisikud, vaid kui vabaühendused, me jagasime tekke, sest oli talv ja ilm oli külm me äh, süütasime lõkkeid väljakutel, jagasime ravimeid, niisiis osalesime kui üksikisikud, äh, kui ka, ja kui ka vabaühendused. siis algas üleminek demokraatiale ja äkitselt pärast seda, kui meis, me olime olnud partnerid, meid korraga tõrjuti tagasi meid jäeti kõrvale igasugustest mehhanismidest, komisjonidest, üritustest. näiteks äh, koostati komisjon mõne põhiseaduse artikli muutmiseks, selles komisjonis ei olnud mitte ühtegi naist. ja äh, tegelikult meil on olemas isegi üks äh, naine, kes on äh, põhiseaduskohtu aseesimees, nii et võib ka küsida, et miks see naine seal komisjonis ei olnud. sellepärast, et äh, kõrgem sõjaväeline nõukogu võttis ohjad enda kätte. ning me kõik teame seda, et armee seisukohad loevad, nemad ei tahtnud näha naisi võrdsetena, kes istuvad sama laua taga ja langetavad otsuseid tegemist on täiesti patriarhaalse süsteemiga, täiesti maskuliinse süsteemiga. Äh, naiselikkus on midagi sõjaväega vastuolus, kui tahate olla ohvitser ja sõdur, siis peab olema karm ja äh, ei tohi olla naiselik. niisiis, ja asi ei olnud äh, ainult äh, sõjaväelises nõukogus, korraga ka kõik ähm, äh, islamistlikud rühmitised äh, tulid Egiptusesse tagasi Saudi Araabiast ja mujalt vahabistliku ideoloogiaga mis tõlgendab islamit kõige halvemal võimalikul moel, kõige karmimalt ja piiravamalt. kui me lisame siia veel, et enne revolutsiooni Äh, juba oli selline vaenulikkus naiste vastu, kuna oli seos äh, selle vahel, äh, mida naine oli saavutanud ja Susanne Mubaraki presidendi naise vahel, teda peeti osalises korruptsioonis ja kõiges ja siis hakati naisi ka süüdistama nagu kogu selles korruptsioonis oleksid tegelikult süüdi naised ja eriti Susanne Mubarak nagu ma juba ütlesin, äh, kõige selle tõttu meid jäeti kõrvale, meid suruti tagaplaanile ning äh, meie vastu rakendati vägivalda ja toorutsemist, äh, siin on kuulus pilt tüdrukust sinises rinnahoidjas, sõdurid surusid ta tõesti põrandale Äh, ja ütlesid, et see naine ise tahtis lihtsalt lahti riietuda. ja te olete ilmselt kuulnud ka neitsilikkuse testidest. Äh, sõjaline nõukogu äh, lihtsalt selleks, et naisi alandada, kõiki neid naisi, kes seal väljakutel oli, sundis peaaegu kakskümmend naist siis läbima neid neitsilikkuse teste. ja need inimesed, kes selle äh, üks nendest, kes siis äh, testi läbis, äh, esitas, pöördus siis kohtusse sõjaväelise nõukogu vastu, aga loomulikult sõjavägi osutus süütuks ja mitte midagi ei juhtunud. siis tulid parlamendivalimised. Neil valimistel domineerisid äh, islamistlikud äh, rühmitused, äh, sest et kõik teised liberaalsed erakonnad olid veel väga nõrgad ning ainult niimoodi ainult, ainult kaks protsenti naistest said parlamendisaadikuteks ning see kvootide süsteem, mis oli naiste jaoks kehtestatud enne revolutsiooni, see tühistati ning võeti vastu uued valimisseadused mis nõudis, et eh, eh, iga erakond paneks vähemalt ühe naise kandidaatide nimekirja ja loomulikult need naiskandidaadid olid nimekirja lõpus, nii et, et nad parlamenti ei saanud. Eh, kuskil seitsekümmend viis protsenti kohtadest parlamendis on praegu siis salafistide ja moslemi vennaskonna käes me, ähm, me ei tea, kust need salafistid üldse meie juurde tulid, minult neist kunagi varem midagi kuulnud, aga korraga nad olid äh, Egiptuse lennujaamades, neid tuli äh, sadadest tuhandetest Pärsia lahe riikidest niisiis, niimoodi valiti parlament ja selline oli siis olukord. positiivse poole pealt tuleb öelda, et feministlikud rühmitused ja, ja vabaühendused muutusid tõesti murelikuks. me vaatasime endid ja, ja leidsime, et kuna me oleme, see on ilmselt nii, kuna me oleme väga nõrgad, me peame muutuma tugevamaks. sest tegemist on võitlusega, võitlusega võimu pärast. ning me vaatasime, millised äh, on meie ressursid. võim pärineb kolmest allikast, äh, selle rühma, rühma suurusest, äh, sellest, kui hästi organisatsioon on organiseeritud ja vahenditest. Õnneks me oleme üsna rohkearvulised, aga see arvukus toimib ainult siis, kui me oleme korralikult organiseeritud. esimene naiste äh, organisatsiooni, kui nagu kuskil äh, kuuskümmend äh, naise, naisküsimustega tegelevat vabaühendust, me hakkasime esitama küsimusi, osalesime meeleavaldustel, nagu siin slaidil näete, ning äh, me protesteerimise, nende neitsilikkuse testide vastu ja selle vastu, et sõjaväelased õigeks mõisteti. me meid kritiseeriti kogu aeg, et naisliikumine on eliidi jaoks. me otsustasime, et see ei ole enam elitaarne liikumine, me läheme kohalikule tasandile ja läksimegi kohalikule tasandile ning esmakordselt äh, korraldasime konverentsi, kus äh, osales kolm tuhat äh, kodanikeühiskonna esindajat, mitte ainult naisühendused, sest me ei tahtnud ennast kodanikeühiskonnast eraldada ja siin te näete siis meie esimest äh, kongressi ja sealt äh, sündis siis kaks olulist asja. kõigepealt me koostasime harta, kus on öeldud, äh, millised on meie nõudmised ning et me peame olema pärast revolutsiooni partnerid ja mitte ainult revolutsiooni ajal ning veel üks oluline saavutus oli see, et me otsustasime, et meil on vaja e- Egiptuse feministlikku liitu, viiekümnendatest aastatest alates meil seda ei olnud, meil oli olemas selline tuhande üheksasaja kahekümnendatel aastatel Hoda Sharal, kes oli väga tuntud Egiptuse liider, aga see lõpetas tegevuse tuhande üheksasaja viiekümnendatel aastatel, nii et, et me otsustasime selle organisatsiooni taastada. niimoodi me organiseerusime, muutusime tugevamaks, võimsamaks ning esmakordselt presidendivalimiste ajal äh, nõudsime, et kandidaadid tuleksid äh, meiega kohtuma ja räägiksid, millised on nende plaanid naiste jaoks. ja kuna me olime muutunud võimsaks, siis nad ka tulid ning äh, e, esimest korda hakkasid nad siis ka naisi oma tegevuskavades mainida. see on Egiptuse Feministliku Liidu embleem ning praegu me tegeleme siis kahe asjaga see liit loodi siis nii-öelda alt üles, kõik äh, Egiptuse piirkonnad osalesid selle liidu loomises. meil on praegu sada viiskümmend vabaühendust, kes on meie liikmed, meil on viieteistliikmeline juhatus, meil on esimees ja peasekretär ja laekurm ning äh, minul on au olla siis selle liidu esinaine meil on praegu kaks ülesannet, üks väga pakiline asi, millele me keskendume, on uus põhiseadus, me nõuame, et me peame olema selles komisjonis arvukalt esindatud vähemalt, vähemalt viiskümmend protsenti, me peame läbirääkimisi meile, meie partnerid ütlevad, et me saame vaid kümneprotsendise esituse, meie ütleme, et mitte vähem kui kolmkümmend protsenti. samuti oleme koostanud eelnõud teatud artiklite osas, mis puudutavad just konkreetselt naisi, kus kõneldakse naiste õigustest. me oleme kõigist rahvusvahelistest konventsioonidest, mitte ainult eh, naistevastase diskrimineerimise lõpetamise konventsioonist, vaid ka mujalt eh, võtnud siis sätteid, mis puudutavad naiste õigusi ja oleme neid võtnud ka teistest araabia riikidelt, kelle põhiseadused on paremad kui meie vana põhiseadus ma arvan ja me viime praegu läbi ka uurimust ning äh, me tahame koostada kahe aja, kahe aasta jaoks mõeldud plaani. meie kõige olulisem eesmärk on praegu muuta pereseadusandlust. Äh, sellepärast, et äh, pereseadusega see meeste domineerimine on legaliseeritud ning teiseks meil on vaja riikliku kava kirjaoskamatuse likvideerimiseks, sellepärast et pool Egiptuse, poole, pooled Egiptuse naised on kirjaoskamatud ja kui nad on kirjaoskamatud, siis äh, moslemi vennaskond kasutab neid ära, äh, hääletab nende nimel, nad volitavad äh, enda nimel hääletama ja nõnda edasi ja see on nüüd minu viimane slaid, et mida meil siis rahvusvaheliselt kogu, kogunenud vaja on. kõigepealt meil on vaja teie solidaarsust meil on vaja teie emotsionaalset toetust ja mida ma pean silmas emotsionaalse toetusena. iga kord, kui te lähete Egiptusesse, palun pange naiste küsimus päevakorda, kui te kõnelete meie otsustajatega ja võin teile Nad ütlevad teile kohe, et naistega on kõik korras, et meeste õigused on meie südameasi ja tegelikult see nii ei ole, nii et, et ja kui nad üllatavad Äh, siis äh, mainige neid konkreetseid näiteid. me vajame ka tehnilist toetust, me ei ole täiuslikud. me õpime teistelt riikidelt äh, kogemuste vahetamise läbi, meil on vaja teie oskusteadmisi, teid endid meil on vaja eh, Euroopa vabaühendusi, eh, tulge ja osutage meile tehnilist abi ning me vajame ka rahalist toetust, sellepärast et meil on vaja ka rahalisi vahendeid, kahjuks hetkel et külmutab eh, Egiptuse valitsuse igasuguse rahvusvahelise koostöö vabaühenduste jaoks ja nad üritavad muuta ka vabaühenduste tegevust reguleerivaid seadusi ning see tekitab meie jaoks veelgi suuremaid probleeme. niisiis, meil on vaja teie toetust. lõpetuseks ütleksin, et äh, ärge, ärge võtke südamesse, kui keegi ütleb, et see on välismaine sekkumine. ma mäletan, et kui ma olin lapse õiguste rahvusvahelise komisjoni esinaine, siis äh, meie seisukoht oli selline, et kui kas või üheainsa lapse põhiõigusi kogu maailmas rikutakse, siis ei ole selle riigi asi, see on kogu maailma asi. niisiis analoogia põhjal, kui naiste inimõigusi ükskõik mis riigis rikutakse, siis on see meie kõigi asi, mitte ainult Egiptuse asi of course, loomulikult meie oleme peamised, kes vastutavad, aga kõik teised vastutavad, aitäh. Thank you very much, doktor. aitäh, ähm, doktor Padran. nüüd ma pean siin nüüd mõned kommentaarid küll teieni tooma. ennekõike meie delegatsioon Euroopa Liidust peab toetama Araabia kevade naisi, Egiptuse naisi. Euroopa Liidu delegatsioonil on kohustus, et äh, rahaliselt ning ka tehniliselt toetada Egiptust. me teame, et olukord Egiptuses on praegu äärmiselt murettekutav ning äh, see on tõestuseks, et äh, peab tegema lisasamme selleks, et naiste olukorda muuta. ma ei tahaks ütelda, et naiste olukord oleks halvem, äh, kuid pean ütlema, et ega ta parem ka ei ole naiste olukord, naised on Egiptuses olnud väga aktiivsed, nad ei ole olnud pealtvaatajad, nad on läinud revolutsiooni ajal tänavatele väljakutele ning nemad on olnud üks liikuma panevaks jõuks muutustele. kuid me teame, et naised näib vähemalt niimoodi kõlbavad ainult töö tegemiseks, mitte aga otsuste tegemiseks. kuid me peame seda muutma, naised oskavad jah, tööd küll teha, kuid nad oskavad ka poliitilisel tasandil otsuseid vastu võtta, samuti ka majanduslikul majanduslikul tasandil, neil on sama kompetentsed nagu mehedki, seega me ei saa heaks kiita seda, et naisi jäetakse kõrvale justkui teisejärguliseks jõuks ning veelgi enam, meie, eurooplased, ei tohi mitte mingisugusel tingimusel heaks kiita seda, et naisi ei austata, et neid alandatakse ainult sellepärast, et nad on naised. seda öelnud annan sõna proua Pessisele, kes räägib meile olukorrast Tuneesias, palun. If you want Okay. Yeah. If you want to, no, there. Merci de me donner la parole suur tänu, proua esinaine, et ma sõna sain, ma üritan jääda kõneaja raamidesse ja teha lühidalt. ja ei võta kõike kokku, sellepärast et kui ma räägiksin naiste olukorrast täna eh, siin ülevaatlikult Põhja-Aafrikas, eh, siis ma jääksingi rääkima, eriti kui võtan siis terve Magribi regiooni äh, arvesse ma tahaksin äh, võib-olla alustada sellest, äh, milleni ma jõuan lõpus, nimelt ma tahaksin äh, kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid tänada selle eest, kes on tulnud kuulama seda, millised raskused ähm, meie ees Põhja-Aafrikas seisavad, siin on muidugi ka mehi siin saalis, tere tulemast, aga enamus on siiski siin naisi ja tegelikult tundub nii, et äh, ka Euroopas on küsimus ainult naiste küsimus, mehed on ilmselt seal, kus äh, äh, tehakse midagi väga olulisemat nii-öelda ja see on väga kahetsusväärne, kahetsusväärne, miks? võib-olla enamus siiski ei ole saanud veel aru, et täna rohkem kui kunagi varem äh, selles maailma peri-, piirkonnas, kus eh, elatakse revolutsioonijärgsel kõikuval ajal, on naisküsimused demokraatia põhiküsimuseks. me ei saa rääkida demokraatiast ilma rääkimata naistest, miks? see võib ju esituvad väga lihtsad. nimelt, kas on võimalik rääkida kodakondsusest, kas on võimalik rääkida demokraatiast, kui kõik kodanikud ei ole seaduse ees võrdsed? võib-olla see on lihtne küsimus, tundub teile, aga see tuleb siiski välja öelda ja küsida. teine küsimus, kas võib eh, üles ehitada tõelise demokraatia, poliitilise demokraatia, kui teistes eh, elu äh, alade, teistel elualadel, sotsiaalses vallas äh, ja kus pered äh, jätkuvalt äh, on ebavõrdsed, täna see nii on. Nendes riikides, kus praegu poliitiline demokraatia on välja kujunemas, näeme, et sotsiaalasjades ja kodudes on ebavõrdsus valdav. seega täna Äh, naiste jaoks küsimus nendes riikides, kes äh, olid varem allutatud äh, diktatuurile ja kus nüüd riigid on suhteliselt vabad, peavad naisküsimused olema olulisel küsimusel, olulisel kohal, kui me räägime nende riikide poliitilisest ja sotsiaalsest jätkusuutlikkusest ja loomulikult võrdsuse küsimused ja sellest rääkisid minu kolleegid siin äh, võib-olla natuke teisest aspektist, toovad koheselt esile küsimuse selle kohta, milline roll on regi-, religioonil riigi, riigis. me ei saa sellest äh, mööda vaadata. Äh, see on äh, täiesti põhimõtteline küsimus, mitte, mitte mingisugune öö, vähetähtis küsimus, äh, millest me räägime, naiste õigustest, räägime ilmalikkusest, räägime võrdsusest, äh, ehk teisisõnu väga olulistest asjadest ja väga lühidalt tahaksin ma siis äh, tulla kolme punkti juurde ma ei tule tagasi nende revolutsiooniliste protsesside ja võimu kukutamiste juurde, need äh, võib-olla erinesid riigiti veiditi, kuid Araabia maailm täna on liikumises ja küsimus on selles, et kuhu suunas see liikumine praegu äh, edasi läheb. pärast äh, neid revolutsioonilisi sündmusi jõudsime me siis äh, Eh, sinna, kus, eh, sinna hetke, kus islamierakonnad eh, tõstsid oluliselt peod, Tuneesia ja Egiptus, kes väga märkimisväärsel kombel kukutasid oma diktaatorid, Äh, viisid läbi valimised, Tuneesias on relatiivne enamus, äh, ma tahaksin rõhutada rel,, relatiivne enamus läinud äh, Enadale ja Egiptuses saavutas äh, siis moslemi vennaskonna ja salafistide äh, esindajad äh, kaks kolmandikku kohtadest, nüüd Liibüa ja tegelikult see näitab väga hästi, mis toimub ja mis võib-olla väga hästi väljaspool ei ole näha, nimelt, et naiste küsimus tänases poliitikas tegelikult on kesksel kohal ja nimelt, millest ma räägin, kahekümne kolmas oktoober kaks tuhat üksteist, Gaddafi langemine esimene üleminek äh,, rahvusvahelise ülemineku nõukogu avaldus äh, riigile, kes oli nelikümmend aastat äh, olnud laastatud diktaatori poolt, äh, vabadussõda, NATO pommitamised, täielik kaos ja esimene kõne, kõige olulisem prioriteet, mida selle ülemineku nõukogu president äh, äh, tahtis märkida ära, oli see, et šariaat jääb kehtima ja kord taastatakse see oli esimene teadaanne sellelt, selle rahvusliku üleminekunõukogu poolt, justkui nagu teisi prioriteete sellises kaoses nagu ei oleks olnud. nii et saad aru, ähm, üsna tihti Euroopas äh, võib-olla ei äh, äh, alahinnatakse küsimusi, mida meie tegelikult ei alahinda, me teame, et naisküsimused on asja Äh, keskmes. nüüd asjad läksid siis edasi, mis, mida see tähendab aga islamierakondade jaoks? see tähendab seda, et loomulikult isegi kui tegemist on erakondadega, kes on demokraatlikult äh, valitud äh, parlamenti, ärgem unustagem seda, need valimised olid demokraatlikud ja nendel erakondadel loomulikult on täiesti oma roll olemas poliitilisel maastikul, kuivõrd nad esindavad teatud äh, inimgruppi, aga tegemist on siiski konservatiivide ja reaktsiooniliste äh, erakondadega, kes äh, ei ole huvitatud naisõigustest ja ei maksa seda siin varjata, ehk teisisõnu. millest tuleb aru saada, on see, et riik kui me vaatame sisemisi võimupositsioone nendes riikides, mis on demokratiseerumas, Äh, näeme seda, et praegu naiste õiguste äh, olukord ainult halveneb. loomulikult need Tuneesiast, Marokost, äh, Tuneesiast ja Liibüast jõudnud pildid võib-olla ei vasta alati reaalsusele, ega nendes riikides ka kõik ei ole arenenud ühtemoodi, reaalsused on erinevad ja tooksin mõned näited, mis näitavad võib-olla seda konteksti, milles me praegu elame, Tuneesia. Tuneesia on riik, kus ilmalikkuse, ilmalikustumise protsess on juba üsna kaugele jõudnud ja Tuneesia on riik, kus äh, tegelikult äh, sellel äh, islamistlikul erakonnal on natukene raske jah, oma väärtusi juurutada äh, Tuneesia koos äh, Liibanoniga on ainus riik, kus šariaat ei ole seadusandluse aluseks ja seega Enada esitas šariaadi äh, siis äh, riigi nii-öelda põhiõiguseks ja tegelikult pidi sellest taganema, sellepärast et kodanikuühiskond reageeris sellele väga valuliselt. ega see ei tähenda seda, et nad ei ürita seda kuidagi teistmoodi sisse tuua, aga tegelikult nad pidid taganema Egiptuses äh, teist, äh, teisiti, aga äh, põhiseaduse teine punkt ütleb, kui ma ei eksi, et šariaat on seadusandluse aluseks ja seega olukord on erinev ja võimupositsioonid ei ole sugugi ühesugused. see ei tähenda seda muidugi, et kõik on kadunud Egiptuse jaoks. Te täiesti õigus, õigesti härra Padran, proua Padran, vabandust, ütlesite, et ega seda revolutsiooni ei tehtud öö, usu nimel või et tegemist oli konservatiivide revolutsiooniga. Tuneesia äh, revolutsioon, Tahrir Kairos ja mujal, äh, kõik need revolutsioonid äh, põhinesid väärikuse ja vabaduse põhimõtetel. poliitilise islami liikumine põhjustel, mida mul kahjuks kümne minutiga pole aega selgitada, Äh, said, said sellest kahjuks hoogu ja kasutasid selle revolutsioonilise momendi ära aga ma arvan ja sellest äh, on juba täna ka räägitud, tuleb arvestada selliste, sellise jõudude jagunemisega. ja tegelikult see praegune äh, vaba ühiskond, mis meil on, annab võimaluse kodanikuühiskonnale ennast koondada ja vabakonnad ja naisliikumised on väga olulised kuivõrd nad on praegu suhteliselt kõrvale lükatud poliitikast, äh, loomulikult nad keskenduvad kodanikuühiskonnale, sellepärast et poliitikas neil ei ole võimalust midagi ära teha, nad on surutud kõrvale ja nad kannavad äh, äh, ühte põhimõttelise, põhimõttelist ülesannet tänases kontekstis Araabia maailmas, nimelt naisõiguste konstit-, Äh, põhiseadusesse toomine, võrd, võrdõiguslikkuse toomine põhiseadustesse ja mittediskrimineerimise põhimõtte aluseks võtmine. kahe tuhande seitsmendast aastast äh, on äh, koos Araabia liikide üks assotsiatsioon, nimelt Piirideta Vabaduste Allianss, mis Rabatis loodi Äh, võtabki äh, kokku naisliikumised äh, Marokost, Tunisiast ja mujalt. sellega on liitunud ka Rahvusvaheline Inimõiguste Assotsiatsioon ja nii edasi ja kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta vahel see regionaalne koalitsioon nõudis, et need, et nende riigid võtaksid tagasi naistevastase diskrimineerimise lõpetamise konventsioonile seatud reservatsioonid ja tegelikult see oleks ka juba naisõiguste nii-öelda põhiseadusesse toomine, see on võitlus, mida me peame, on raske, äh, sellepärast et öö, äh, osaliselt Araabia assotsiatsioonid on väga konservatiivsed, ma, ma ei taha laskuda siin aja kokkuhoide, koju, või mõttes kõikidesse nendesse traditsioonidesse on välja kujunenud ja teisalt avalikku arvamus, mis toetab seda, et liigutakse edasi demokraatia teel ja inimõiguste ja naisõiguste toetamise teel. mida võiks teha Euroopa Liit, üks asi, ma ütleksin ainult ärge tehke seda, mida te tegite diktatuuri ajal, vaid hakake täitma iseenda, hakake lähtuma oma väärtushinnangutest. Euroopa Liidus on ju inimõiguste kaitse seatud esikohale ja mitte kunagi ei ole tegelikult äh, Euroopa Liit rakendanud äh, seda punkti, mis on silmas kirjas ka kõikides vabakaubanduslepingutes äh, artik-, teise artiklina meie riikide puhul, tehke seda nüüd Vahemere lõunakaldal olevad naised, ma arvan, siis saavad ka aru sellest, et naise õigused on inimõigused. suur tänu, suur tänu, proua Bessis ma ma mainiksin, et need äh, lepingud, mis on osa assotsiatsioonilepingutest, hõlmavad endas inimõiguste klauslit. ja seal on ka klausel naisõiguste kohta. see muudatus toodi sisse alles hiljuti see.... ja tegelikult tänu meie komisjonile paljuski, sest et meie äh, võitlesime selle eest ja tänu meile on äh, on, on need naisõiguste punktid nendes assotsiatsiooni ja vabakaubanduslepingutes sees. üldiselt reeglid on meeste nägu ja meie siin Euroopas äh, teame ju väga hästi, et äh, meeste prioriteedid on teised, nad räägivad äh, lahingust diskrimineerimise vastu, võrdõiguslikkus, naisõigused. aga need on nende jaoks tühjad sõnakõlksud, prioriteediks ei ole need neile iialgi. me peame ühis, üheskoos tegema koost ja võitlema selle eest, et see olukord muutuks. aga olgu sellega, kuidas on. proua Nedeltševa ja proua Gurmai on palunud sõna äh, ja tahavad omalt poolt siis äh, reageerida sellele, mida on kuulda olnud meie ekspertidelt, proua Nedeltševa on äh, Euroopa Parlamendi saadik, kõigile teada-tuntud ja on Rahvapartei fraktsiooni koordinaator, palun, proua Nedeltševa. suur tänu, proua esinaine kõigepealt eh, lubage tänada meie kolme eksperti, eh, suurepärased sõnavõtud, proua Bessis, eh, vabandate äkki, et avast Äh, alustan teie sõnavõtust, mis oli väga huvitav selles teises äh, paneelis. rahvusvaheline Inimõiguste Föderatsioon on ära teeninud minu suure imetluse, ma olin üks teie vaatlusmissiooni liig-, ma olin ühe vaatlus, valimisvaatlusmissiooni liige ja teie organisatsioonist oli tollal mul väga palju kasu, aga ma räägiksin sellest, mida te ütlesite alguses, et Naisõiguste Komisjoni ei ole tõsiseltvõetav, see ei ole nii. just nimelt tänu Naisõiguste Komisjonile võib-olla naiste hääl kuskil kõlab ja see on esimene samm, enne kui jõuame tegudeni teine asi, mina usun solidaarsusesse, mida tuleb näidata üles üksteise vastu. ja mõneti tegelikult tekitavad minus küsimusi need äh, äh avaldused, mis te teete, et teie Euroopa Liit ja meie siin Põhja-Aafrika naised, tegelikult peaks naiste vahel olema solidaarsus sellepärast, mida me näeme koha peal, väga palju räägitud sellest, et naised on poliitilistes poliitiliste erakondade nimekirjades vähe esindatud, tegelikult kui paljud naised naiste eest valivad, väga vähe. nii et sellest saab asi alguse, ma tahtsin natukene, natukene positiivsema meeleolu tuua siia meie aruteludesse, võib-olla miks me ei peaks solidaarsuskanaleid rohkem kaitsma, hoidma, sellest oleks väga suur abi selleks, et jõuda meetmeteni, teil on täiesti õigus, vähe on konkreetsust ja vähe on seda, et sõnadest hoitaks kinni, peetaks kinni, räägitakse suurte sõnadega, aga tuleb teha ka tegusid. ja nüüd ma teeksin mõned märkused selle kohta, mis te ütlesite veel. Te ütlesite, et tõesti on see nii olnud, et naised lükati väga kiiresti sotsiaalsfääris pärast revolutsioone kõrvale või saadeti tagasi olukord, samasse olukorda nagu varem. üldiselt demokraatliku üleminekuperioodi perioodi juhul saavutatakse poliitiline ja majanduslik stabiilsus, ma võrdleksin, lubate asja Bulgaariaga. me läbi, läbisime sellesama perioodi öö, äh, aga tegelikult äh, me näeme seal Põhja-Aafrikas praegu seda, et käib äh, simu, äh, ühel ajal nii poliitiline, majanduslik kui ka sotsiaalne revolutsioon ja üleminek ja see on äh, suhteliselt keeruline protsess, naised on küljele jäänud äh, nii läbirääkimiste protsessist äh,, seaduse loomise protsessist, aga muidugi nad peavad äh, nägema sellest võimalust äh, muutustele kaasa rääkida ja koondama äh, Äh, naiste roll üldiselt demokraatlikus äh, üleminekus, me oleme näinud seda, et naiste roll ju tegelikult äh, on võtmetähtsusega ja alati enne üleminekut, ülemineku ajal ja ka pärast üleminekut kui me räägime enne äh, üleminekuaegset perioodit, rääkisite väga palju sellest, et oluline on see, et naised saaksid osaleda läbirääkimiste meeskondades, kes seda üleminekut ette valmistavad ja seadusandlust loovad. minu jaoks on oluline veel üks aspekt, naised peaksid ennast rohkem usaldama, me peaksime kõik äh, rohkem äh, pühenduma sellele, et naisi harida, teadlikkust suurendada nende sees, et nad usuksid endasse, et nad suudavad midagi poliitilises sfääris ära teha. nüüd ülemineku ajal Äh, nüüd see juur-, äh, naiste jõudmine äh, kõrgetele kohtadele, üks see põhi, see põhiko-, põhiseaduskohtu kohtunik, kuhu need naised jäävad, kui nad on ametisse jõudnud, nemad peaksid olema need, kes edendavad teisi naisi, kes on jäänud positsioonidest kõrvale, aktiviseeruma üsna tihti, olgem ausad, kui mõni naine jõuab vastutustundlikule kohale, kaotab osa oma võitlusvaimust peab olema ju ka teatavat julgust asjad välja öelda nii, nagu need on ja nii see tihti on. ja kui me räägime sellest, et äh, seadusandlus peab olema kaasaegne, tänu teie äh, sõnavõtule, proua Hadush, me näeme seda, et äh, Euroopa Liidus võib ainult äh, und näha osadest nendest seadusandlikest tekstidest, äh, mis teil on vastu võetud, aga probleem on see, et neid ei rakendata. rakendamine on aga kõige olulisem. küsimus on see, et kas naistel on õigus pöörduda mõne ameti, ametkonna poole, et oma õigusi taga ajada, sellepärast et kõikidel ohvritel, kelle õigusi on rikutud, peab olema juurdepääs õiguskaitsesüsteemidele selleks, et esitada äh, Äh, kaebusi äh, ja üsna tihti need protsessid on märksa äh, raskemad kui see õiguste rikkumine ise. ja tuleksin veel ühe aspekti juurde lõpetuseks see puudutab jätkuvat teadvustamist, kuidas noori inimesi teavitada sellist, millised on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse erinevad aspektid Äh, me võiksime ju loota seda, et selle demokraatiale üleminekuga on lootust, et sünnib uus põlvkond, aga kas on võimalik, et see uus meeste põlvkond kujuneb välja, kellel on hoopis teistsugune suhtumine naistesse? ma loodan, et tänu teie assotsiatsioonidele, kes te teete oma tööd märkimisväärselt, on võimalik midagi ära saavutada. mina Euroopa Liidu poolt tõesti siiralt loodan, et meil on tegelikult tegelikult väga palju ühist, me peame ühiskoos rääkima, meie naisõiguste komisjonis peame rõhume alati, rõhume alati sellele, et mida rohkem on naisõigused poliitikas üldiselt esil, seda rohkem äh, on ühiskond sellest teadlik, seda rohkem arvestatakse sellega otsuse langetusprotsessis ja loomulikult äh, aitab see kaasa ka nende otsuste rakendamisele ja ma arvan, et selles suunas peab jätkuma ja pidevalt silmas pidama seda, et oleks koherentsus äh, meie poliitikates, tuleb arvestada kõikide riikide eriolukorraga, loomulikult mina olen igasuguste üldistuste vastu, ainult võrd-, võrdlusteks äh, äh, mulle ei meeldi see, kui näiteks räägitakse minu piirkonnast Ida-Euroopast ja võrreldakse seda Lääne-Euroopaga ja nii edasi, ma vihkan seda, et seda tehakse. tuleb arvestada ajalooliste, kultuuriliste aspektidega. ja võib-olla siis jõuame sellele, et naised jõuavad sellele, nendele positsioonile, mille nad on ära teeninud. suur tänu, proua Nedeltševa ja annaksin sõna nüüd äh, proua Bessissile, kes äh, soovib vastata, sellepärast et proua Bessiss peab kohe lahkuma, palun. Äh, aitäh äh, selle sõnavõtu eest. tegemist oli võib-olla sõn-, sõnastamise küsimusega ja mitte üldsegi põhi, põhimõttelise küsimusega, sest ma usun täielikult solidaarsusesse, ma leian, et see on midagi väga olulist ning äh, diktatuuri ajal see solidaarsus pandi proovile äh, väga raske oli tihtipeale mõjutada komi-, komisjoni, aga parlament toetas demokraate. ning ma tahaksin seda erinevust välja tuua. Äh, parlame-, parlamendist me leidsime just nimelt liitlasi ja toetajaid Äh, aga komisjonis on esindatud riigid loomulikult ja see on palju raskem. Äh, komisjon on see, kes lepinguid ellu rakendab ja kui näiteks äh, seda artiklit kaks diktatuuri ajal ellu rakendati, siis see ei sõltunud ka parlamendist. parlament on oma raportites rääkinud tõsiselt vabaduse Äh, olukorrast ja selles osas te olete meid äh, äh, vägagi hästi toetanud ja abistanud. nüüd loomulikult nende naiskomisjonide küsimus, mina ei ole selliste komisjonide vastu, aga ma ütlen, et see huvitab väga vähe mehi, nemad on tavaliselt rahanduskomisjonides ja ma ei saa kõne alla nende naiskomisjonide ajakohasust, aga paraku tihtipeale nad huvitavad ainult naisi. jah, ma lihtsalt konstanteerin fakti, see ei ole mingi sügav analüüs. ning loomulikult ma leian, et täna on see väga oluline, ma olen veendunud, et et me oleme väga pika üleminekuperioodi alguses, ei maksa arvata, et üleminekud on veel läbi ja demokraatiale üleminekul võivad olla ka edasiminekud ja tagasiminekud. aga me üritame üles ehitada demokraatiat ja üks suurimaid väljakutseid on see, et naised astuksid oma kohale, võidaksid endale kätte kohas selles Äh, üleminekus ja äh, seda me tegelikult tegime ka märtsis kaks tuhat üksteist, me korraldasime kolokviumi, kuhu me äh, kutsusime inimesi üleminekuriikidest, ka nendest riikidest, kus üleminek oli läbi kukkunud ja ka, vabandage, Ida-Euroopast sest et äh, me tahtsime kõnelda just nende üleminekuriikide inimestega, kellelt meil on palju õppida. Suusel aitäh ja äh, head koju jõudmist. ja nüüd annan sõna Sita Kurmaile. Äh, teljesen egyetértek Patran asszonyok. aitäh, ma olen eelöelduga täiesti nõus ma olen nõus sellega, et muutuse mootoriks on tavaliselt naised ning äh, sageli on nii, et nende võitlust äh, alguses küll nähakse, kuid hiljem mitte ka üheksakümnendate aastate Ida-Euroopas toimus samasugused, toimusid samasugused protsessid näiteks minu kodumaal Ungaris, nii nagu praegu Araabia kevade ajal. sellepärast, et äh, naised on geti alguses ning lõpuks nad lihtsalt kaovad vaateväljast ning mina leian, et tänane kuulamine on äärmiselt oluline. Äh, selline arutelu peab jätkuma meie kolleegide vahel ning me peame jätkama protsessi. Barcelona sotsialistide ja demokraatide partei korraldas eelmisel kuul konverentsi, kus arutati mitte ainult naiste küsimusi, vaid ka noorte küsimusi, sellepärast et noorus on samuti üks oluline osa revolutsioonist ning ka nende sõna tuleb kuulda võtta võtta. eelmisel nädalal kohtusime ühe Liibüa aktivistiga ning äh, kolmekümnendal märtsil äh, sotsialistide partei Euroopas ning Euroopa Parlamendi sotsialistid äh, organiseerisid arutelu Araabia kevade puhul ning Tuneesias võtsime vastu deklaratsiooni. mina kui naiste organisatsiooni juht Sotsialistide parteis äh, osutasin väga suurt äh, tähelepanu kogu küsimusele, deklaratsioonis on terve peatükk äh, sel teemal. naiste olukord on äärmiselt oluline me peame tagama seda, et naistel oleks võrdne ligipääs haridusele, poliitikale ning majandusele haridus on siin võtmeküsimuseks, teil on vaja välja koolitatud naisi, et nad suuksid, suudaksid ähm, majandustasandil äh, palju ära teha, et nad saaksid ka majanduslikult iseseisvaks ning saaksid ise oma tuleviku äh, üle otsustada ning äh, sooline võrdõiguslikkus peaks olema meie prioriteediks. miks ma leian nii naiste poolt, kes siin on, kui ka meeste poolt, siin komisjonis, sest meie komisjonis on siin ka mehi, ma leian, et kui e, te tahate muudatusi läbi viia, on teil vaja ka mehed kaasa saada. nii et kui te siis e, nagu on vana ütlus, et kui te harite naisi, siis te harite kogu ühiskonda, kui harite meest, siis harite ainult meest. siin räägiti enne revolutsioonist naised äh, puhastasid tänavaid pärast äh, meeleavaldusi. meil on olnud väga palju erinevaid rolle revolutsioonis mõistagi Euroopa Parlament saab rohkemat ära teha, näiteks annab toetust äh, piirkondadele, meil oleks vaja tagada seda et, et kolmkümmend protsenti naisteks oleks juhtpositsioonidel seega saame me tagada võrdõiguslikkuse ning naiste esindatuse samal ajal. see annab meie tänapäeva demokraatia peab anema, andma võrdsed võimalused nii meestele kui ka naistele. ning on äärmiselt oluline, et üks meie meeskolleegidest, härra Tarabella, organiseeris eelmise aasta veebruaris väga olulise huvitava konverentsi ning äh, seal tehti väga palju näiteid selle kohta, kuidas naisassotsiatsioonid on edendanud äh, tööturgu. ning seega on naiste assotsiatsioonide roll siin võtmeküsimuseks meil on vaja noortele anda äh, perspektiiv, uus perspektiiv tulevikule ning see käsitleb ka tööhõivet. minu partei on hakanud noorte tööhõivega rohkem tegeleda. meil on siin kuus miljonit noort töötut ning kui me saame kümme miljonit sotsiaalfondidest, siis on võimalik äh, palju ära teha, ma tean, et Hispaanias on ja Kreekas on äh, noorte tööpuudus ligi viiskümmend protsenti ma leian, et Euroopa istub siin justkui ajapommi otsas. Teie piirkonnas on see juba toimunud, me peaksime teie kogemusest õppust võtma. samuti on vaja meil jätkata võimekuse suurendamist, väljaõpet, koolituste korraldamist äh, ning tutvustada neid praktikaid, mida on võimalik kasutada otsuste tegemise ajal meie komisjon peaks äh, seda arvesse võtma. võrdsus ei ole mitte ainult naiste jaoks, vaid kogu ühiskonna jaoks, selleks et paremat maailma ehitada. ning ma leian, Silvia Costa, kes on minu hea sõber, ma olen täiesti kindel, et tema koostab suurepärase raporti ning selline kuulamine, nagu siin täna on, annab meile hea võimaluse äh, saada äh, kokkupuudet tegelikkusega ning ma tänan teid selle eest. aitäh, Zita Kurmai. Anna Koomes külastas erinevaid äh, piirkonnas asuvaid riike soovis samuti sõna saada, siis neid riike, millest meil siin on juttu olnud, nii et meil on väga põnev kuulda, mis temal on öelda. aitäh äh, mul on väga kahju, et ma ei saanud siin kogu kuulamise ajal olla ning ma ei saanud äh, võimalust äh, saada osa sellest äh, arutelust. tööd on väga raske korraldada siin toimus Põhja-Aafrika osas väga huvitav üritus ning ma pidin seal viibima. ma tahaksin teid selle algatuse eest tänada, õnnitleda teid ning äh, meie kolleegid on saanud osa ekspertide kogemusest. Euroopa Parlamendi Liibüa äh, eksperdina, kes käib Liibüas peaaegu iga kuu ning kes on olnud väga tihedas kokkupuutes Tuneesia Magrebi aktivistidega, võin ma ütelda, et äh, üks väga selge sõnum võiks Silvia raportisse sisse minna komisjonile, nimelt see, et me peame minema sõnadelt tegudele kohe, absoluutselt kohe, me peame aitama naistel organiseeruda. nagu Zita juba ütles, et nad oleksid valmis valimistel kandideerima ning kui nad on valitud, et me aitaksime neid parlamendi töös. naiste esiletõstmine on keskse tähtsusega minu arvates selleks, et demokraatiat jalule seada Põhja-Aafrikas, samuti ka Euroopas, me oleme kaugel siin täiuslikust maailmast, nagu me teame see on väga oluline punkt siinkohal ning me peaksime survestama nii palju, kui saame proua Ashtonit ning välisteenistust, et me kõiki neid riike Põhja-Aafrikas äh, abistaksime. meil peab olema selge prioriteet äh, naisi esile tõsta valitsusväliseid äh, organisatsioone suunama Põhja-Aafrikasse, kes saaksid kõik tegelikkuseks luua, see on eluliselt tähtis ning seda tuleks kohe praegu teha, praegu ei ole me seda suutnud teha, seega tahtsin ma seda esile tõsta. aitäh, Hanna Gomes, nüüd aga tahaksin, et meie külalised, eksperdid võtaksid sõna, need, kes siis enne juba sõna said ümarlauas, tahan, kas nad, soovin teada, kas nad soovivad veel sõna saada, aitäh Ah, peço desculpa, mas antes então de convidar eh, as especialistas. ma tahtsin nüüd, et eksperdid sõna saaksid, et nad kommenteeriksid eh, siin öeldud, kuid enne seda palun ma, et eh, ÜRO esindaja sõnaks võtaks aitäh ehm, kutsume sind siia sellele üritusele, praegusel hetkel on meil soolise võrdõigluse alal väga suured väljakutsed, et muuta demokraatia maailma demokraatlikumaks, otsuse võtmise tasandit efektiivsemaks naiste assotsiatsioonid ei, on alarahastatud ning neil ei ole võimalust poliitikat tõsiselt muuta. aastate jooksul on meile saanud aina selgemaks, et naiste ees on palju suuremad väljakutsemad, aina suuremad, et poliitilisel maailmal kaasa lüüa. ning demokratiseerimisprotsess ei ole läinud juhtimistasandile üle ega ka institutsioonidele see vajab meie pidevat tähelepanu. see on, praegune olukord annab meile võimaluse soolist võrdõiguslikkust esile tõtta nagu me täna siin juba kuulsime, siis paljudes Põhja-Aafrika riikides peame me tähelepanu keskenduma poliitilistele pros-, protsessidele, nii et naiste õigused, poliitilised õigused, sotsiaalsed õigused oleksid kaitstud ja edendatud ning et see oleks sisse pandud ka uutesse kons-, põhiseadustesse. me peame edendama põhiõigusi kõikidele kodanikele nii et meestel ja naistel oleks äh, võrdne osalus ning võrdsed õigused. praegune üleminekuperiood on kriitilise tähtsusega naistele, nendele, kes soovivad äh, demokraatiat. naised otsivad võrdseid võimalusi. me leiame, et Araabia piirkonnas on üle maailma kõige suuremad naiste tööpuuduse ähm, protsentsid, protsendid me vaatame olukorda praegu pärast ülestõusu ning me saame aidata äh, neid piirkondi. naised toetavad demokraatiat ning naiste õigusi kõikides nendes piirkondades ning me peame võtma arvesse kõikide riikide erinevaid tingimusi. praegu on ajalooline hetk ning me ei saa lubada seda, et naised välja jõuks, jääksid. naised peavad osalema poliitilises tegelikkuses äh, ning demokraatia ehitamises, aitäh! Äh, suur aitäh, äh, proua Montserrat Estrela! jah, ja nüüd annaksin siis sõna meie külalistele kes on eksperdid selles vallas, et nad siis ütleksid oma lõppsõna ja alustasin proua Hadushist. kas te soovite midagi öelda? sõnavõtmine ei ole kohustuslik. võib-olla Te tahate veel mingeid märkusi lisada? jah, eh, ma tahaksin natukene vastata mõnede asjade kohta, mida siin öeldi Äh, võib-olla vaadata, kuidas riigid võiksid äh, näiteks konkreetsetes olukordades käituda. ma olen täiesti nõus äh, teie kolleegiga rakendamise koha pealt. tõepoolest, kui me võitlesime seaduste muutmise eest, siis juba needsamad seadused võivad naistele õigusi tagada nad äh, võivad panna naisi oma õigusi nõudma. Nende seaduste rakendamisega on aga väga palju probleeme. probleeme on seaduste rakendamisega, inimressurssidega, õigusemõistmisele juurdepääsuga äh, kohtud asuvad võib-olla liiga kaugel Äh, siis kirjaoskamatus veel, mis vähendab äh, õiguste kättesaadavust, äh, siis veel tekstide tõlgendamise küsimus. kohtunike jaoks on küsimus alati tõlgendust. tõlgenduse vallas võib kõike ette tulla. ma arvan, et Maroko on siiski astunud väikese sammu Äh, kohtunike koolitamise suunas. Äh, meil on olemas suur äh, kava kohtunike koolitamiseks ja üks meie kolleegidest siis viis selle koolituse läbi, tegemist on siis suurepärase inimesega, kes võitleb naiste õiguste eest ja siis veel üks inimene ministeeriumist ka aitas seda koolitust läbi viia. niisiis selleks, et parandada olukorda Äh, on juba ühte-teist ära tehtud. Äh, tõepoolest äh, on ka teisi probleeme, mis puudutavad kodanikke, kas neid reforme toetada või ei. meil on väga palju inimesi, kes neid reforme ei toeta, väga paljud inimesed kes leiavad, et ei ole vaja pereõigust reformeerida Äh, äh, ei ole vaja, et naised nõuavad võrdsust, äh, see, seda heidetakse meile kogu aeg ette. nii et, et see, sellises õhkkonnas on väga raske tööstada, töötada, aga ometigi me seda teeme. tõepoolest, hetkel me kõhkleme näiteks selles vallas, mis puudutab pärandit me peame vaatama konteksti, kas me saame midagi teha või ei veel mõned äh, märkused nüüd, mis puudutab valimisnimekirju. Äh, selleks, et teised riigid ei teeks samu vigu, mida meie tegime. meie olime nõus nimekirjadega, kus oli ette nähtud äh, äh, kolm kohta naistele, me ütleme, et tegemist on äh, algusega, edasi läheme kvootide juurde, aga alguses meil olid siis ainult sellised nimekirjad ja kui nõutakse erakonnalt, et nad paneksid oma nimekirja naisi nimekirja alguses, siis nad ütlevad, et naistel on, naiste jaoks on eraldi nimekiri ja niimoodi lõpuks me saimegi naisi ainult kümme protsenti ja see, see on, see on probleem. ja need naised, kes siis eh, tahavad eh, nimekirjastada näiteks islamistlikud erakonnad Äh, pakkusid välja, panid rohkem kandidaate, aga, aga need naised, kes nendest nimekirjadest parlamenti jõudsid, kas nad tegelikult tahavad naiste olukorda muuta, kas nad tõesti tahavad naistele võrdseid õigusi? nii et tuleb arvestada seaduste rakendamisega ja konkreetsetega olukorra ja konkreetse olukorraga. Äh, alati, äh, kui inimesed räägivad naiste olukorrast, siis nad alati rõhuvad mingitele konkreetsetele tingimustele, aga tegelikult äh, on tegemist universaalse asjaga, inimõigustega. ja usk, eh, usu kohta ei saa öelda, et see on midagi spetsi-, eh, spetsiifilist. Eh, põhiseaduse komisjonis on meil Ehm, meil on üks äh, artikkel see, et, et seadused ei põhineks religioonil. niisiis, me ei tohi rikkuda tõlkide õigusi, ütleb proua esinaine. me peame ajast kinni pidama. niisiis, äh, proua Padron äh, vastaksin küsimusele, mille proua Costa tõstatas tänase kuulamise alguses, et mida me teeme, me oleme nurka surutud. ma arvan, ma ütlen teile, mida ma tahaksin teha me, me ei peaks Egiptuses hääletama kummagi kandidaadi poolt. me peaksime eh, panema paberile just selle, et me pole kummagiga nõus. me peaksime hääletama mõlema vastu kui äh, Šafik äh, võimule tuleb ja me teame, et ta tuleb võimule, sellepärast et sõjavägi äh, paneb ta võimule, kasutades kõiki ebademokraatlikke vahendeid. kui ta võimule saab, siis ta teab, et ta ei ole eriti populaarne. ta teab, et umbes viis miljonit inimest teda ei taha. ning selle nelja aasta jooksul, kui ta ei käitu nii, nagu me soovime, siis me kukutame ta, seda me teeme ja teiseks tahaksin tänada komisjoni selle eest, et nad ütlesid, et nad eraldavad rohkem vahendeid Põhja-Aafrikale. ma loodan, et, et asi ei ole lihtsalt meile raha andmisest, me tahame olla partnerid. me, me tahame, et te oleksite meiega koos, et te aitaksite meil suutlikkust luua, asi ei ole rahas või ainult heategevuses või solidaarsuses me tahaksime, et te oleksite meiega partnerid, et te teeksite meiega koostööd keegi ütles, et äh, me peame sõnadest tegudeni minema, me seda teemegi. me äh, üritame vähem rääkida ja rohkem teha, me oleme organiseerunud tegutsemiseks, äh, mitte rääkimiseks. ning me saame aru, et meil on oma probleemid näiteks kui naised saavad juhtivale positsioonile, siis nad enam teisi naisi eriti ei toeta naised äh, ei tohi killustuda, peavad hoidma kokku ja äh, me peame hoidma kokku ka kodanike ühiskonnaga. meil peavad olema ühendused, äh, sidemed ametiühingutega, et me ei killustuks ja eralduks. aitäh. ja tahaksin nüüd, et ka komisjon võtaks sõna jah, palun